okei okay,, ladies and gentlemen, please. väga head daamid ja härrad, palun võtame istet. ja saamegi alustada siis õigeaegselt. ja loomulikult kõik teavad, et meie ajakava on väga tihe, nii et peame sellest rangelt kinni. kõigepealt tahaksin tervitada siin härra Valdis Dombrovskist, kes on Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident ja voliniku kandidaat kaubanduse valdkonnas. tere tulemast! härra Dombrovskis on juba volinike kolleegiumi liige. sellegipoolest tuletan meelde, milline on tänane kuulamine, selle teema, me keskendume just kaubandusteemale. sel nädalal saime ka kirjalikud vastused meie küsimustele härra Dombrovskiselt ja need vastused saadeti laiali ka parlamendiliikmetele. Need avaldati ka parlamendi kodulehel tahaksin rõhustada, et rõhutada, et härra Dombrovskis võttis seal selge kohustuse, et ta ei sõlmi ühtki kaubanduslepet, ühtki lisanduvat lepet, enne kui parlament on selleks heakskiidu andnud ja ta austab Euroopa Parlamendi demokraatlikku rolli annan teile teada ka sellest, et õiguskomisjon ei ole vastuväiteid esitanud selle kuulamise toimumiseks, nii et mingeid vastuväiteid sealt ei tulnud. ja tee on vaba selleks, et härra Dombrovskis võiks hakata siis kaubandusvolinikuks. kõigepealt tutvustan natuke selle kuulamise struktuuri omalt poolt ülesehitus on üsna lihtne. ülesehitus on kirjeldatud täpselt meie kodukorras. peame tagama selle, et härra Dombrovskisel on aus, õiglane võimalus ennast siin esitleda ja oma arvamusi tutvustada. niisiis saab härra Dombrovskis umbes viisteist minutit selleks, et ta saaks teha avasõnavõtu ja pärast neid sissejuhatavaid sõnu on meil kakskümmend viis parlamendiliikmete esitatud küsimust. kõigepealt esimeses plokis esitavad küsimused seitsme fraktsiooni esindajad ja teises voorus esitatakse kaheksateist küsimust parlamendiliikmete poolt, kes kuuluvad INTA komisjoni ja teistesse seotud komisjonidesse iga küsimuse jaoks on meil aega viis minutit. kõigepealt on üks minut aega selleks, et küsimus esitada. kaks minutit on härra Dombrovskisel siis, et sellele vastata ja seejärel, kui vajadus selleks on, on võimalik samal parlamendiliikmel esitada ka jätkuküsimus. selle esitamiseks on samuti üks minut ja härra Dombrovskisel on siis äh, võimalik sellele vastata ja tal on selleks samuti aega üks minut. tahaksin veel selgelt välja öelda selle, et tegu peaks tõesti olema jätkuküsimustega, ei tohiks tõstetada veel uut küsimust ja loomulikult on minul õigus sellised küsimused tühistada, mis ei ole tegelikud jätkuküsimused ja mis ei ole seotud esimese küsimusega, nii et kolleegid, ma palun, et te küsiksite neid täiendavaid küsimusi selleks, et saada täpset vastust. kui vastus on liiga üldsõnaline, siis kasutage seda aega selleks, et täpsustavaid küsimusi esitada, et saavutada suurem selgus pärast seda, kui me oleme need kakskümmend viis küsimust esitanud, on härra Dombrovskisel veel kord võimalik sõna võtta. tal on selleks aega umbes viis minutit. kuulamine kestab kolm tundi ja ma pean rangelt kinni meie kõneaja piirangutest. kolleeg minu kõrval siin istub ja valvab seda, et me tõesti kinni peaksime ajast. tõlge on meil täna kahekümne kolme keelde. nii et kõik kõnelejad saavad kasutada oma emakeelt, kui nad seda soovivad. ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et kõneleda tuleks selgelt ja mitte liiga kiiresti, selleks et oleks võimalik ka tõlkida teie sõnavõttu loomulikult, kuna oleme ikkagi demokraatlik kogu, kantakse see kuulamine üle ka parlamendi kodulehel ja pärast on võimalik ka videosalvestust üle vaadata sellest kuulamisest täpselt samal leheküljel. nii et kõik külalised, tere tulemast ka teile kogu maailmas ja ma olen kindel, et palju huvi on selle kuulamise vastu. kaubanduspoliitikas on palju väljakutseid juba enne koroonapandeemiat oli see nii, aga eriti pandeemia jooksul oli palju riike, palju poliitikuid, kes üritasid kuidagi seda Pandora laegast avada ja protektsionismi valla päästa ja ma olen kindel, et see on tegelikult vale viis selles üleilmastunud maailmas selle teemaga tegelemiseks peame tuginema reeglitel põhineval kaubandussüsteemil, aga peame loomulikult sedasama süsteemi ka edendama. toon siin välja kolm peamist küsimust, kõigepealt tarneahelad, jõustamine ja rohestamine koroonakriis tegi üsna selgeks selle, et et meie väärtusahelad maailmas on väga eh, haprad ja need ei ole piisavalt vastupidavad sellistes kriisiolukordades ja peame mõtlema sellele, kuidas tarneahelaid vaadelda, nii et et neid oleks võimalik muuta vastupidavamateks, stabiilsemateks, selleks et nii tootja kui ka tarbija saaksid sellest mõlemat kasu. ma arvan, et nagu Shakespeare eh, ütles, parem kolm tundi liiga vara kui minut liiga hilja. samamoodi kehtib see ka vastutuskohustuse puhul et meil oleks tõepoolest võimalik öelda selle ametiaja lõpuks, et tarneahelad on tugevad, vastupanuvõimelised ja et need on üles ehitatud õiglaselt. ja loomulikult õiglase kaubanduse liikumine on samuti oluline element kaubanduspoliitikas. ja see komisjon on alati toetanud õiglast kaubandust ja õiglase kaubanduse edendamist. teine punkt, mis on oluline, on jõustamine. ma olen täiesti kindel selles, et me peaksime vaatama oma kaubandusleppeid selles vaimus ja peame tagama selle, et mitte ainult paberil ei oleks need kaubanduslepingud õiglased, vaid et neid ka niimoodi jõustataks. see on loomulikult meie eelseisva aja üks kohustusi, tagada see, et et äh, võetakse arvesse kaubanduse ja kestlikkuse peatükkides seda teemat. aga loomulikult on jõustamine oluline ka teistes valdkondades. seal, kus ebaõiglased kaubandustavad, ebaausad kaubandustavad meid mõjutavad partnerite poolt, nii et äh, mul oleks hea meel kuulda, kas on mingeid uusi vahendeid selleks, et äh, paremini jõustamist teostada ja kas härra Dombrovskisel on siin mingeid ettepanekuid? eriti, mis puudutab meie Atlandi-üleseid sõpru, Airbusi, Boeingu eh, juhtum puudutas eh, palju meie ettevõtteid, samuti peame neile kuidagi lahendusi välja pakkuma ja Boeingu ebaõiglasi toetusi tuleks käsitleda väga enesekindlalt ja julgelt. mis puudutab rohestamist, see teema on väga oluline Euroopa kodanike jaoks, aga ka paljudele siin meie kojas selleks, et selgelt oleks kaubanduspoliitika ja roheleppe vahel seos. ma arvan, et siin on meil samuti võimalus tõesti mõelda selle peale, kuidas oleks võimalik rohelepped ja kaubanduspoliitikat ühendada siin loomulikult eh, piiril eh, süsiniku kohaldamise, süsinikumaksu eh, kohaldamise mehhanism, keskkonnahoidlikud tooted, teenused ja õigusloome on teemad, mida peaks arutama selleks, et keskkonnahoidlikumalt meie tegevusi kohelda. siis on meil ka kaks institutsionaalset aspekti siin. kõigepealt Kaubanduskomisjoni teemad. härra Dombrovskis, ma olen täiesti kindel selles, et ma olen andnud teile juba ülevaate nendest punktidest, millele tahaksime vastuseid. loomulikult on keeruline neile kõigile vastust anda, aga kaubanduspoliitika on üks nendest eh, üksikutest Euroopa Liidu pädevustest, mis kuuluvad tõesti Euroopa Liidu eh, täielikku eh, pädevusse ja ma tahaksin rõhuta, et kaubandusvoliniku ametikoht on täisajaga töö teiseks tahaksin, et parlamendi roll kaubanduspoliitika üle kontrolli teostajana on hädavajalik ja seepärast on väga oluline, et kaubandusvolinikult oleks ka tõeline võetud kohustus sisuliselt, järjepidevalt ja korrapäraselt isiklikult Inta komisjoniga suhelda selleks, et meil võiks toimuda arvamuste vahetus tõepoolest ja mitte ainult ei tasu siia kotta tulla siis, kui kõik asjad on juba tehtud ja otsused vastu võetud. nii palju minu poolt sissejuhatuseks. niisiis, härra Dombrovskis, annan nüüd sõna teile avasõnavõtuks, teil on viisteist minutit, palun. priekšsādātāja kungs, eh, godātie Eiropas parlamenta deputāti. lugupeetud parlamendi liikmed, mul on väga suur au, et eh, komisjoni president proua von der Leyen on usaldanud mulle selle portfelli, ma olen tänulik, et saan täna siin teie ees kõneleda ja käsitleda meie ees seisvaid teemasid ning pakkuda ka laiemat perspektiivi. loodetavasti täna mm, päeva lõpuks äh, usaldate mind, me seisame silmitsi väga paljude väljakutsetega, aga Lätis öeldakse, et kui sul on käed, siis saad tööd teha. mind, ma olen olnud äh, kolm järjestikust ametiaega äh, siin, seega ma tean, et koostöö on iseenesestmõistetav soovin Euroopa Liitu, mis töötab inimeste huvides. kaubandus on siin positiivne jõud, see toetab ühte töökohta seitsmest, mis on kõrgekvaliteetne Euroopa Liidus. loomulikult kaubandus tänapäeval ei ole ainult kaubandus, Euroopa kaubanduspoliitika peab pakkuma rohkemat, et tulla väljakutsetega toime. seetõttu teostame praegu kaubanduspoliitika läb, laiapõhjalist läbivaatamist koostöös teiega, kodanikuühiskonnaga ja sidusrühmadega tuleme välja uue teekaardiga kaubanduspoliitika vallas. see peab paigutama meie laiemasse kavasse, mis puudutab kestlikku ja digitaalset äh, taastumist see toetab meie väärtusi, see peab silmas ka laiemaid geopoliitilisi eesmärke, võimalusi meie ettevõtetele kogu maailmas tuleb võimalikult hästi ära kasutada, meie tööriistakast peab olema nii tugev, et saaksime ennast kaitsta ebaõiglaste kaubandustavade eest. me peame olema juhtival kaubandusrollil, meil peab olema globaalne mõju, ainult Euroopa, mis on maailmale avatud, saab kahekümne esimese sajandi kaubanduspoliitikat kujundada. seega soovin edasi liikuda, et äh, muuta seda praegust süsteemi. oluline on meie kestlikke eesmärke sel-, silmas pidada, õiglane kaubandus, suhtlus partneritega, aga samal ajal tuleb ka meie enda võimalusi tugevdada olulised on võtmetähtsusega suhted ja nende tugevdamine. daamid ja härrad, üks esimesi prioriteete on reformida seda reeglitepõhist äh, maailma majanduse juhtimist. me peame silmas pidama tänapäevast maailma. see tähendab, et WTO peab lahendama vaidlusi kiiresti ja tõhusalt, peavad olema selged reeglid, võrdsed võimalused kestva arengu eesmärgid ja kliimamuutustega võitlemine peab olema keskmes. WTO, mis reageerib ka digirevolutsioonile ja kasutab ära andmete vaba liikuvust e. e-kaubandus samamoodi on väga tähtis, väga oluline, et me peame kin-, kinni oma andmekaitsereeglitest. Euroopa Euroopa on piisavalt usaldusväärne ja võimekas, et seda protsessi juhtida, arvestades Covid-19 pandeemiat, oleme juba välja tulnud kaubandus- ja tervishoiu algatustega, mis puudutab just meditsiinitarvete osa. nüüd käivitume WTO ja kliimaalgatusega ning ootan juba arutelu sel teemal esimesel võimalusel kui nüüd vaadata kestlikkust ja kliimat, siis kaubandus saab pakkuda tõelisi tulemusi. ma viitaksin oma varasemale tööle, mis selles vallas Euroopa oli esimene piirkond, kus olid äh, õigusaktid selles vallas ja meie oleme nüüd juhi rollis. mina olen tahtnud alati leida kompromisse, sõlmida äh, liite ja minu lähenemisviis ei muutu. oluline on koostöö partneritega, nii saavutame tulemusi. iga kord, kui sõlmime kaubanduskokkuleppeid, on meil ka kestliku arengu peatükk ja me võtame vastastikku kohustusi. ma tean, et me peame nende peatükkide jõustamist veelgi tugevdama, seega luban, et teen teiega tihedat koostööd ja meie uue kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametiga. seega oluline on silmas pidada Pariisi kliimakokkulepet ka tulevaste kaubanduskokkulepete puhul. teeme rohkem ära soolise võrdõigusliku vallas, inimõiguste vallas ja väga oluline on ka lapstööjõu vastane võitlus. vaatame, kuidas saaksime äh, täiendada neid peatükke nii nagu vaja. oluline on ka äh, reeglite kinnipidamine ja õigeaegsus. üks olulisemaid kestlikkuse küsimusi on Amazoni vihmametsade kaitse. Need on meie maakera kopsud. meie eeliseks on, et meil on käimasolevad partnerlusläbirääkimised Mercosuri liiki, riikidega. see kõik on võtnud kakskümmend aastat nüüd esimest korda on Mercosur alustanud läbirääkimisi globaalsete partneritega. kestlikkuse peatükk on kõige progressiivsem meie ajaloos, seal on selged kohustused metsanduse vastu võitlemisel, Pariisi kliimakokkulepetest kinnipidamisel, aga ma mõistan, et paljud parlamendiliikmed on mures, kodanikuühiskond ja meie kodanikud samamoodi. ma nõustun teie murekohtadega, seetõttu kahekordist, kordistame pingutusi Mercosuri, Mercosuri partneritega, et leida lahendus Amazoni vihmametsadele. see on oluline enne, kui saame kokkulepped ratifitseerida. lugupeetud liikmed, avatus ja õiglus käivad käsikäes. selleks, et meil oleks õiglane ja avatud kaubandus, peame suhtlema partneritega ja samal ajal peame tugevdama ka oma kaitse ja jõustamisvaldkonda. me peame muutuma jõulisemaks. me peame kaitsma oma ettevõtteid, tagama strateegiliste huvide kaitse, küsimus on vastastikudes, mõjus äh, välisriikides, seega kaubandusvaldkonda juhtiv järelevalveametnik kõige sellega tegelebki. oluline on tõkete eemaldamine, tarbijate kaitse, töötajate kaitse alati, kui meie partnerid äh, reegleid ei jälgi. lisaks tahan parandada meie jõustamise vahendeid. loodetavasti saame kiiresti kokkuleppele määruse uuendamise vallas. oluline on ka meie kaubanduse kaitsemeetmed. soovime uue õigusliku meetme käivitamist, mis puudutab ka siseturgu. teen koostööd liikmes riikidega, mis puudutab ka välisinvesteeringuid ja nende huvide kaitset. oluline on ka rahvusvaheliste hangete küsimus ning tugevdame Euroopa Liitu ebaõiglaste kaubandustavade eest ning seetõttu tuleme järgmisel aastal välja selle suunalise ettepanekuga. samal ajal, kui kaitseme ennast paremini, peame ka toetama oma ettevõtteid, eriti VKE-sid, et nad saaksid võimalikult suurt kasu meie vabakaubanduslependest. see on oluline, silmas pidades meie majanduse tulevikku, arvestades et, et kaheksakümmend viis protsenti majanduskasvust eh, järgnevatel aastatel toimub Euroopa Liidust väljaspool. seega mul on hea meel teatada, et nüüd on lähikuudel võimalus saada ligipääs turuportaalile, mis pakub kõikides keeltes infot rahvusvahelise kaubanduse kohta ja loodan, et te kõik võtate osa sellest käivitamisest olen välja toonud kõik need eesmärgid ja oluline on, et meie partnerlussuhted oleksid äh, õiglased äh, ja võrdsed. ma pean oluliseks ka meie strateegilist partnerlust Ameerika Ühendriikidega. oluline on siin tehnoloogia, maksundus, mitmepoolsed kaubandussüsteemid, ka tööstusvaldkond ja nii edasi. mis puudutab hiljutist tariifide vähendamist, siis see on ainult esimene samm selles uues koostöös. aga kui Ameerika Ühendriigid jätkuvalt soovivad ühepoolselt reegleid muuta, siis meie ei karda oma huvisid kaitsta ja reageerida proportsionaalselt. nüüd pöörduksin Hiina teema juurde. meil on vaja tulemustele suunatud suhtlust. praegusel hetkel teen Hiinaga koostööd majandusvaldkonnas ja ma tean, milline on tegelik olukord. me soovime suurendada oma kaubandus- ja investeerimissuhteid Hiinaga, eriti oluline on ka konkreetne investeeringute kava, aga see peab olema vastastikune, võrdne ja meil on vaja äh, turule ligipääsu samal ajal ka Aafrika on oluline partner tegemist on riigiga, mis on meie ukse lävel ja seal on väga suur potentsiaal, seitsekümmend viis protsenti tööjõu kasvust pärineb sealt. majanduspartnerlussuhted Aafrikaga on oluline, vastupidavad väärtusahelad, investeeringud sektorites, mis pakuvad mõlemale partnerile huvi oluline on saavutada mandritevaheline kokkulepe. nüüd ka naabruspoliitika riikidega tuleb parandada koostööd. see on oluline nii geopoliitikat kui kaubanduspoliitikat silmas pidades. lisaks tuleb toetada kandidaatriike ja võimalikke kandidaate, pakkumaks neile meie autonoomseid kaubandusmeeteid. kutsun üles kaasseadusloojaid koostööle uue määruse vallas ja tunnustan Inta komisjoni hiljutist tööd selles vallas. paari sõnaga ka meie läbirääkim-, läbirääkimissuhete kohta Ühendkuningriigiga. mõlemal poolel on väga suur hovi saavutada võimalikud, võimalikult head kaubandustulemused, aga pean rõhutama, et mõlemad pooled peavad oma kohustustest kinni pidama, mis pandi paika lahkumislepingus ka parlament on siin olnud väga selgesõnaline. kokkuvõtteks, lugupeetud liikmed, mis puudutab kõiki samme, selle aluseks on praeguse kaubanduspoliitika läbivaatamine, siis saame välja tulla Euroopa kaubanduspoliitika uute suunistega, pidades silmas meie regionaalset autonoomiat. kui vaja, olen alati valmis teiega suhtlema nende teemade osas ning suhtlen pidevalt ka kodanikuühiskonnaga. selle tõendiks, et ma olen äärmiselt kaasav, on plaanis kodanikuühiskonna dialoogid, mis käivituvad juba järgmisel kuul. luban töötada läbipaistvalt ka suhetes Euroopa Parlamendiga, tagan, et teil on kogu info, mida vajate õigeaegselt. tahan koordinaatoritele lubada, et olen teadmiseks võtnud teie ootused, mida te väljendasite ka minu eelkäija kuulamisel eelmisel aastal. loodetavasti näete, et see on innustanud ka minu praegust programmi. kokkuvõtteks ütleksin, et elame ootamatul ajal. väljakutseid on nii kodus kui välismaal. ühiselt saame nendele väljakutsetele vastu astuda ja muuta Euroopa kaubanduspoliitika tulevikku kindlaks, aitäh! Thanks a lot! suur tänu äh, asepresident Dombrovskile selle põhjaliku sissejuhatuse ja ka teie lubaduste eest. ja kolmandaks esimehena tänan teid ka selle eest, et pidasite täpselt ajapiirangust kinni, see on hea algus. ja nüüd fraktsioonid. nagu öeldud, Äh, viis minutit, üheminutiline küsimus, kaheminutiline vastus, võib-olla jätkuküsimus ja siis veel üheminutiline vastus. ja kõrval on mul ajamõõtja. nüüd Kristof Hansen Rahvaparteist esimesena. aitäh, esimees ja aitäh, äh, juhtiv asepresident, selle väga konstruktiivse sissejuhatuse eest. on täiesti selge, et äh, kaubanduspoliitika ei ole teile võõras Te äh, juba tegelesite selle klastriga Euroopa Komisjonis ja olete ka otseselt juhtinud äh, majandusdialoogi Hiinaga. minu esimene küsimus puudutab Atlandi-üleseid suhteid. Äh, Phil Hoganil õnnestus läbi rääkida esimene tariifide kärpimine kahekümne aasta jooksul esimest korda Ameerika Ühendriikidega. minu jaoks on see väga positiivne ja uus algus. kuidas kavatsete teie reageerida sellele, tuginedes edasi töötada ja kas seda saab kasutada ka näiteks WTO äh, arbitratsioonis Boeingu juhtumil, meil on neli miljardit antud Euroopa Liidule, kas ka kavatsete seda kasutada ja minu teine küsimus puudutab Brexitit, kuidas te näete siin oma rolli, eriti praeguses väga otsustavas äh, seisus äh, lähinädalatel, meil on vähe, vähe, väga vähe tulemusi hetkel. aitäh, härra Dombrovskis vastuseks suur tänu nende küsimuste eest. alustuseks äh, Atlandi-ülesed suhted, nagu ma rõhutasin, need on väga olulised. tegemist on suurima majandus- ja investeerimissuhtega maailmas, nii et on väga tähtis, et me neid suhteid jätkame ja deeskaleerime praegused pinged kaubanduse lihtsustamise lepingut te juba mainisite, see oli positiivne esimene samm selles suunas, selle asemel, et tariife tõsta, arutame seda, kuidas neid vastastikku vähendada. ning samuti peame jätkama hõlmamisega, peame Ameerika tagasi tooma läbirääkimiste laua taha ka mitmepoolsetes foorumites, sest WTO reformi õnnestumiseks peab USA selles osalema, see on meile selge on käimasolevad juhtumid, mainisid Airbusi Boeingu juhtumit ja, ja meie lähenemine on olnud väga selge. me soovime läbiräägitud lahendust selles küsimuses. olen kõnelenud äh, suur, saadikuga, kuidas me saame seda lahendada, esitasin ametliku ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks, kuid samal ajal oleme väga selgelt oma seisukohta väljendanud kui läbiräägitud lahendust ei ole, siis ei olegi meil muud võimalust, kui rakendada oma tariife vastavalt WTO otsusega Boeingu juhtumis. nii et me kasutame neid õigusi, kui läbiräägitud tulemust ei tule. kuna on selge, et me peame osukorda toome tasakaalu, kuid positiivsem oleks, kui Ameerika Ühendriigid võtavad oma tariifid tagasi ja meie arutame tsiviillennunduse küsimust. Brexiti osas äh, kriitiline hetk tõepoolest, sellel kuul peab saavutatama kokkulepe, siiamaani on olnud suhteliselt vähe liikumist brittide poolt äh, võrdsete äh, mängureeglite äh, küsimustes, kalanduse küsimustes. olukord on keerukas, sest ühtse turu akt siin eeldab e-, Ühendkuningriigi poolelt samme ja panustamist uh,? Just on the first question uh.... jätkuküsimus, jah. jah, muidugi me ootame huviga loomulikult, mis saab neljandal novembril. kas uh, Trump saab veel neli aastat või Biden uh, konstruktiivsemalt presidendina saab võimule, kuidas valmistuda mõlemaks nendeks stsenaariumiks ja Brexiti osas esi-, ei olnud teil aega öelda, milline täpselt saab olema teie roll äh, kui majandusklastri koordineerijal, mis on meie suhete jaoks antud juhul Ühendkuningriigiga kõige olulisem? aitäh, hea vastus. jah, kõigepealt esimesena küsimus, meil on nüüd kaks stsenaariumi pärast äh, USA presidendivalimisi. raske on spekuleerida hetkel kuid ma arvan, et igal juhul peame Ameerika Ühendriikidega koostööd tegema ja võib-olla uue administratsiooniga saab see olema lihtsam, paraku Trumpi administratsioon toetab ühepoolset käitumist kaubanduses, mis on tekitanud palju pingeid ja probleeme, kuid kui igal juhul on meil vaja tihedat koostööd teha ja positiivseid tulemusi saavutada, nagu me oleme ka seda teinud konsultatsioonides. Brexit üks äh, küsimus on kaubandusläbirääkimised, teine on meie laiem majanduslik ko koostöö terves reas valdkondades, kaasa arvatud finantsteenused näiteks, mille kallal olen tihedalt äh, töötanud, aga selge peab olema see, et tuleb kinni pidada kokkulepetest, see on meie jaoks eeltingimus selleks, et me tulevaste suhete juurde võiksime liikuda. aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Katrin von Bremt. aitäh, esimees, tere tulemast, äh, volinik, asepresident. sissejuhatuses rääkisite palju jätkusuutlikkusest ja, ja õigusega ja võtsite kohustuse tugevdama DSD äh, peatüki. tuletan meelde, et INTA soovis ettepanekut aasta kaks tuhat kakskümmend äh, lõpuks kirjas Hoganile millal siis komisjon esitab DSD äh, jõus, parema jõustamise ettepaneku ja milliseid konkreetseid samme te kavatsete astuda? ja kas te tõsiselt kavatsete sanktsioonipõhist jõustamismehhanismi rakendada, sest ma arvan, et see on tähtis. sest ilma siduvate äh, sanktsioonideta on see ju keeruline. kas see puudutaks ka Mercosuri lepingut? Te ütlesite, et te tahate astuda samme metsade raadamise osas. kas see kaasab ka, kaasab ka DSD peatükid? suur tänu. aitäh nende küsimuste eest. mis puudutab rakendamist ja jõustamist äh, kaubanduse jätkusuutliku arengu peatükkide osas praegu see jõustamine ei ole piisavalt tugev, me peame tegema vahet olemasolevatel äh, vabakaubanduslepingutel ja uutel. olemasolevate puhul peame kõigepealt jõustamise kallal tegelema, sellepärast äh, sellega tegeleb ka kaubandusvaldkonna juht, jälle järelevalveametnik ning kaastama ka kodanikuühiskonda rohkem ning kavatseme siin aktiivsemalt tegutseda. kaheksa aastat kulus näiteks Lõuna-Korea äh, küsimuses võiks kiiremini toimida. kuidas edasi? meil on viieteist punktile DSD tegevuskava aastast kaks tuhat kaheksateist ja läbivaatamine oli kavas aastal kaks tuhat kakskümmend kolm. sinna on veel palju aega, nii et ma tooksin selle läbivaatamise aastale kaks tuhat kakskümmend üks, arvestades ka Covid üheksateist mõjusid ja praegusi prioriteete. ja siis tulevastest kokkulepetest rääkides küsisite kuidas saame detailsemalt äh, jõustada. Äh, dialoogi peatamine on ju väga karm meede. uurisin seda äh, Prantsuse-Hollandi dokumendi põhjal. ja seda mõtet ma kavatseksin edasi uurida arutasime, arutame seda, kui arutame seda partneritega, siis muidugi peame mõistma, mida nemad vastu sooviksid, et saavutada tasakaalu, kuid mina teeksin ettepaneku võrdlev uuring koostada, et näha, millise, mida teevad erinevad äh, maailma riigid selleks, et DSD äh, peatükke jõustada ja millised on parimad tavad, ehk siis kuidas meil kõige paremini õnnestuks sellega edasi liikuda. jätkuküsimus kas te saaksite sanktsioonide põhises lähenemises olla väga detailne? Uus-Meremaa on väga huvitav riik. Nemad äh, soovivad, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon tuleks välja sanktsioonide põhiste DSD peatükkidega. see oleks kindlasti eeskujuks tulevikuks kogu maailmas et meil oleks äh, sanktsioonide põhine kaubanduse jätkusuutliku arengu peatükid. ja kui me vaatame Mercosuri ja preratifitseerimistingimusi või kas me võiksime samu põhimõtteid rakendada? Äh, härra Dombrovskis, jah, kui ma rääkisin Prantsuse-Hollandi dokumendist, seal on mõtted selle kohta, kuidas rakendada tingimuslikkust äh, sõnaselgelt ja kuidas väljendada seda tariifide langetamises või mittelangetamises, kui äh, ILO konventsioone või äh, kokkuleppeid keskkonna vallas ei rakendada, see on lähenemine, mida me saaksime järgida. Mercosur, nagu ma ütlesin ka oma sissejuhatuses, meil on vaja sisulisi tulemusi, sisulisi lubadusi Mercosuri riikide poolt, enne kui me saame ratifitseerimise juurde minna. Mercosuri riigid peavad metsade raadamise Pariisi kokkuleppe osas saavut-, saavutusi näitama, sest muidu on keeruline ilma selleta me ratifitseerimisega edasi minna ei saa. aitäh. ja nüüd Renew nimel Karin Karlsbro suur tänu, esimees, suur tänu, asepresident Dombrovskis. kaubandus on hea majanduskasvule, ettevõtlusele, töökohtadele Euroopa Liidus ja välismaal, eriti pärast Covidi kriisi. kaubandus on jätkusuutliku ülemineku jaoks väga oluline. minu küsimus keskendubki jätkusuutlikkusele. Pii-, süsiniku piirimehhanism on komisjoni jaoks äh, oluline, nüüd on ka selge viide Pariisi mehhanismile, kuid milliseid meet-, meetmeid veel kasutaksite selleks, et Euroopa Liit jääks õiguspõhise ja jätkusuutliku kaubanduse eestkõnelejaks. Mercosuri leping on äärmiselt tähtis poliitiline ja majanduslik kasu mõlemale poolele, kuid mured keskkonna ja jätkusuutlikkusega. milliseid algatusi on teil kavas teha selleks, et see kokkulepe käiks käsikäes meie ambitsioonidega, mis puudutavad rohelist kokkulepet? kaubandus ja kliimakaitse ei välista teineteist. kuidas parandate kommunikatsiooni, mis puudutab äh, kauba, fakte, mis iseloomustavad kaubanduslepete äh, positiivset külge keskkonnale? härra Dombrovskis, tänan nende küsimuste eest. tõepoolest, kaubandusest rääkides kaubandus on tugev faktor, mis toetab meie majandusarengut. oleme sellest ka rääkinud, kaheksakümmend viis protsenti maailma kasvust toimub väljaspool Euroopat, nii et me peame olema ühenduses nende väliste kasvuallikatega. peame ka paremini äh, kommunikeerima meie kaubanduslepete tulemusi, peame rääkima nendest positiivsest tulemustest just. mingis mõttes me seda juba teeme ka süsteemselt, kui me viime läbi mõjuhinnanguid, kui me kaubanduse jätkusuutlikkust arutame läbirääkimistel, kui me majanduslikult hindame äh, tulemusi lõpus, kui meil on ekspost hinnangud, kõik see, äh, sellest peame laiemalt rääkima oma kommunikatsioonitegevuses tähtis on muidugi ka see, kuidas meie ettevõtted saavad kasu nendest kaubanduskokkulepetest, ligipääs turgudele, mainisin juba portaali, kus hakkame andma infot kõikides Euroopa Liidu keeltes, mis on väga kergesti ligipääsetav ja eriti VKE-d saavad siis niimoodi rahvusvahelise kaubanduse maailmas paremini orienteeruda kaubanduse kliima nüüd, me jätkuvalt äh, kavatseme mm, tugevdada TSD peatükke, nagu me sellest juba rääkisime. ja ka WTO-s peame oluliseks kaubanduse ja kliima algatust selleks, et tugineda WTO senisele tööle äh, kaubanduskeskkonna alastes kaupades. meil on vaja me kindlasti kavatseme olla avatud ja töötada selles valdkonnas. jätkuküsimus. aitäh vastuse eest. üks samm, kuidas jätkusuutlikkust parandada ja teadlikkust, on läbipaistvuse suurendamine. mida kavatsete teha selleks, et kaubanduskõnelused muutuksid läbipaistvamaks ja kaasavamaks kodanikuühiskonna mõttes ja teiste osapoolte osas. Te puudutasite seda, aga kas te võiksite seda põhjalikumalt kirjeldada? ja kui me räägime jätkusuutlikkusest, läbipaistvusest, äh, mõtleme kindlasti ka Hiinast. Euroopa Liit peab äh, saavutama selle, kuidas, et, äh, et toetataks demokraatiat, läbipaistvust. kas te kavatsete alustada Taiwaniga näiteks investeeringute lepingu läbirääkimisi? aitäh nende küsimuste eest, kõigepealt läbipaistvus. ütleksin, et Euroopa Liit on suuri edusamme teinud läbipaistvuse osas, äh, kaubandusläbirääkimistes ja selles, kuidas äh, neid rakendatakse, kuidas reegleid rakendatakse, oleme kõige läbipaistvam läbirääkija maailmas, ma ütleksin. me avaldame läbirääkimiste suunised, ettepanekud, tekstid, aruanded igast äh, läbirääkimiste voorust ja nii edasi, nii et läbipaistvuse osas ma arvan, me oleme teinud väga suuri edusamme ja pean seda ka väga oluliseks, läbipaistvust. rääkides äh, Hiinast ja naabrust, naabrusest, mainisite Taiwan'i, tõepoolest äh, oleme alustanud äh, tihedat dialoogi investeeringute osas Taiwan'iga kümme päeva tagasi Euroopa Majandus- ja Kaubandusesindus Taiwan'is korraldas esimese Euroopa investeerimisfoorumi Taiwan'il seal oli tuhat nelisada osalist Euroopast ja Taiwanilt. nii et ma arvan, et see näitab, et meie äh, tõsise, tegevus seal on tõsine. prioriteet on viia lõpule investeeringute leping Hiinaga, nagu te teate, see töö käib. ja siis äh, seejärel näeme, kuidas investeerimislepingud kogu regioonis võiksid edasi areneda. aitäh, Markus Puhhait nüüd ID fraktsiooni nimel. aitäh ja suur tänu asepresidendina Trendile, et ta täna siin on, jätkan saksa keeles. ma leian, et suhtlemine fraktsioonidega on samuti väga oluline, nii et hea meel, et te seda teete nii siin kui ka rahvusvahelises kaubanduses. õiguslikkus, õiglus, ausus on igas poliitikavaldkonnas kõige aluseks. ITRE-s ja ENVI komisjonis rääkisime uuest, uutest keskkonnaõigusaktidest, samuti jõustamismäärusest pärast kahtekümmend aastat läbirääkimisi Mercosuri leppe sõlmimiseks, kas te ei näe, et me oleme praegu vastuolus sellega, millised on meie põhimõtted? kas te ei näe, et oleks võimalik muuta meie poliitikat, Hiinat mainiti siin ja Ladina-Ameerikas, kas te ei leia, et meie partnereid oleks võimalik mõjutada rohkem nende lepingute kaudu? aitäh, suur tänu selle küsimuse eest. alustan kõigepealt meie kliimaõigusakti ja roheleppega. tegu on millegagi, mille osas on kokku lepitud üksmeelselt, ükshäälselt Euroopa Liidus ja Euroopa Parlament toetab seda samuti nii et kliimaneutraalsust tahame saavutada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja loomulikult tahame teha nähtavaid samme selles suunas ja sellepärast oleme ka ambitsioonikamad oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide osas. aga nagu te teate, on seal ka mõjuhinnang, üksikasjalik hinnang ja nagu te teate, roheleppe rakendamine ja jõustamine näitab sellist kerget positiivset mõju ka majanduskasvule ja ka töökohtade loomisele, kuna on töökohti, mis kaovad tõepoolest, aga luuakse ka uusi töökohti. siis, mis puudutab ähm, sellist äh, jätkusuutlikkust või äh, järjepidevust, ma arvan, et Euroopa Liit äh, oma lepetes juba kaitseb keskkonnapõhimõtteid kestliku rahastamise põhimõtteid äh, austatakse, mina olen isiklikult ka nendega tööd teinud. nii et ma arvan, et äh, järjepidevus on selles mõttes tagatud meie tegevuses ja kui me räägime sellest, kuidas oma eesmärkideni jõuda, peame loomulikult samuti ise omalt poolt austama reeglitel põhinevat äh, mitmepoolset läbirääkimistava ja hoiduma ühepoolsest tegevusest. aitäh, kas on jätkuküsimus? väga hea meelega esitan küsimuse. meie piiril kohaldatav CO2 kohandusmehhanism on väga olulise tähtsusega siin ja ka kaubanduspoliitikas. kuidas näete teie eh, VTO rolli selles? kuidas me jätkame praegu nüüd tegevust WTO-s. Te rääkisite siin ühepoolsest tegevusest, me peame WTO-s samuti selle teemaga tegelema. aitäh. absoluutselt. me valmistame praegu ette ettepanekut piiril kohaldatava CO2 kohandusmehhanismi teemal mõjuhinnangut korraldatakse, on erinevaid ülesehitusvõimalusi, mida praegu hinnatakse, aga igal juhul oluline selles valdkonnas on see, et WTO-ga oldaks kooskõlas ja selle tagamiseks on väga oluline mitte diskrimineerimine. nii et selle mehhanismi ülesehitusel võtame arvesse võib-olla küll WTO reegleid, aga lõppude lõpuks on meie elemendid kõige olulisemad, nii et me teeme selle nimel tööd, aga me oleme väga teadlikud sellest, et see ettepanek, mille me esitame, peab olema kooskõlas WTO reeglitega. tõepoolest, meie tegevus põhineb reeglitel. Heidi Haudala Roheliste nimel, palun. aitäh. suur tänu, voliniku kandidaat kui me räägime roheleppe peavoolustamisest või selle rakendamisest kogu Euroopa Liidu tegevuses, siis on tegu tõelise proovikiviga ja meile on pidevalt tundunud, et kaubanduspoliitika on valdkond, kus arengud toimuvad aeglasemalt ja pigem võib-olla isegi on areng seiskunud ja tahaksingi teada, kuidas teie kaubandusvolinikuna kavatsete kasutada Euroopa Liidu kõiki võimalikke vahendeid selleks, et kestlikku kaubanduspoliitikat edendada ja ma tean, et hetkel juhite te väga olumi-, olulist eh, mitme osapoole ja Ghana ja Cote d'Ivoire'i eh, siis eh, läbirääkimisi selleks, et hoolsuskohustust kehtestada ja kuidas te kavatsete edaspidi teha veel tööd äh, näiteks äh, just selles valdkonnas ja äh, kestlike tarneahelate kohas, eriti tekstiilitööstuses? aitäh, kõigepealt roheleppe integreerimisest kõigis valdkondades tõepoolest, kui me roheleppe kohaselt tegutseme, siis peame me tagama selle, et sellega arvestatakse kõikides valdkondades ja nüüd kaubandusvolinikuna avaneb mul suurepärane võimalus seda kohaldada ka kaubanduspoliitikas ja üldises poliitikas. ma olen nõus ka sellega, et finantsteenuste osas ja FISMA peadirektoraadiga teen koostööd selleks, et edusamme toetada. siis, mis puudutab neid kõiki vahendeid, keskkonnasõbraliku eh, kakaokasvanduse osas, ma arvan, et see on heaks mudeliks selliste algatuste puhul, kus on erinevad osapooled ja ma arvan, et seda oleks võimalik rakendada ka teistes valdkondades, te mainisite siin tekstiilitööstust. teeme tööd ka kohustusliku hoolsuskohustuse küsimusega kõikides valdkondades selleks, et tagada see, et Euroopa ettevõtted peaksid ja peaksid järelevalvet teostama kogu tarneahela ulatuses selleks, et oleks võimalik eh, tagada kestlikkus kogu tarneahela ulatuses, nii et peame kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses. jätkuküsimus, palun. aitäh. Teie suurt kogemust ja juhtivat positsiooni arvesse võttes finantsvaldkonnas tahaksin äh, Eh, kasutada ära sellist teie loomingulist lähenemist võib-olla, kuna me tegeleme Hiina, Hiinaga läbirääkimistega, siis eh, kuidas võiks kestlikku rahastamist eh, siin kasutada Hiina läbirääkimistes ja kuidas te tagate inimõiguste ja põhiõiguste järgimise tagamise sel, nendel läbirääkimistel, mis alles on käimas? aitäh, tõepoolest mis puudutab seda ulatuslikku investeerimislepingut Hiinaga, need läbirääkimised on käimas. me näeme edusamme turule juurdepääsetavuse osas näiteks ja me rõhutame pidevalt, et me ei pea Hiinaga sõlmima lihtsalt mitte ükskõik missugust lepingut, vaid meil on vaja sellist lepingut, kus tagatakse võrdsed tingimused kõigile ja meie ulatuslikus investeerimislepingus on sees ka kestliku arengu peatükk. ja ma arvan, et edusammud on olnud aeglasemad selles valdkonnas, aga meie Euroopa Liidu poolt jätkame eh, selle nõudmist, et edusamme tehtaks ka kestliku arengu peatükis ja, eh, ja sellistel teemadel ulatusliku investeerimislepingu läbirääkimistel. aitäh ECR-i nimel, palun, Herr Bourgeois. aitäh, esitan oma küsimused hollandi keeles Te näete kindlasti, et meie saame olema kaubanduspoliitikas teie usaldusväärseteks partneriteks dumpingu ja riigiabi valdkonnas tahaksin selle kohta küsida, kas te saate tagada seal rangemad eeskirjad, mis puudutab Mercosuri lepingut. peame peame kaitsma meie maailma rohelisi kopse ja kuna me oma põlismetsi oleme juba hävitanud, siis peaksime me aitama kaasa sellele, et Amazoni ja Amazonase metsasid, metsa kaitstaks. ja peaksime selleks kasutama erinevaid vahendeid. aitäh. aitäh selle küsimuse eest. tõepoolest rääkisid kõigepealt eh, dumpingust ja kolmandate riikide negatiivsetest välismõjudest peame oma jõustamisvahendeid tõesti kasutama. peame garantiisid kasutama seal, kus see on võimalik ja ma arv, arvan, et me oleme aktiivselt juba kasutanud neid erinevaid tagatismeetmeid ja ma arvan, et tulemused on olnud head. ja selliste vastavate toodete, toodete impordid väheneva, on vähenenud kuni kaheksakümne protsendi võrra, nii et meil on võimalik tõhusalt selle vastu võidelda, aga me peame tugevdama oma vahendeid ja siin viitan taaskord tööle jõustamismehhanismiga, jõustamismäärusega. seal peame vaatama ka selle kohaldusala selleks, et oleks võimalik ka kindlustusi katta. ja see puudutab ka meie investeerimisinstrumenti Eh, hangete instrumenti ja tuleme välja ka uue vahendiga, mida kasutada sellisel juhul, kui meie partnerid eh, rikuvad WTO eeskirju ja rahvusvahelisi reegleid. nii et see on selge. mainisite ka Mercosuri lepingut, nagu juba arutasime, on väga oluline see, et Mercosuri riikidelt saaksime raadamisvastase kohustuse võtmise, mis on tõesti usaldusväärne ja Pariisi kokkuleppest kinnipidamise kohustuse. Hert, kas sul on veel küsimus? aitäh. mis puudutab neid tagatisi kas te olete valmis veenduma selles, et äh, sanktsioonid ka terasesektoris, et neid järgitakse järgmisel aastal, need aeguvad. see mõjutab kümneid tuhandeid töökohti, kas te pikendaksite neid sanktsioone? mis puudutab Mercosuri teemat, ma arvan, et me peame näitama üles solidaarsust, peame olema valmis aitama ja abi osutama selleks, et Amazonase piirkonda säilitada ja kaitsta, kuna tegu on ikkagi maailma kopsudega. aitäh. kõigepealt terase valdkonna tagatised. tõepoolest, kolmekümnendal juunil järgmisel aastal need aeguvad ja vastavalt WTO eeskirjadele on tegu ajutise vahendiga, ehk siis kui me pikendaksime neid meetmeid, siis oleks võimalik nendel riikidel, kelle suhtes neid vahendeid kasutatakse, vastata meie meetmetele ja see võiks muutuda Euroopa Liidule väga kulukaks. räägime siin võimalikust vastusest kuni kahekümne miljardi euro väärtuses eh, kaupadega. nii et ma arvan, et peaksime jääma WTO eeskirjade raamesse ja seepärast peaksimegi vaatama, kuidas on võimalik sama eesmärki saavutada, toetada meie terasetööstust nende WTO eeskirjade raames, selle asemel, et reeglitest eh, üle astuda ja riskida sellega, et eh, meie meetmetele vastatakse. aitäh kuue fraktsiooni nimel, Helmut Scholz. ja tema lülitub meiega eemalt. ja thank you, commissioner designate. suur tänu, volinikukandidaat. tundub, et rohestamine on tänasel kuulamisel selleks punaseks jooneks ja ma olen nõus, et see on oluline ülesanne, aga inimõigused, sotsiaalsed standardid, koostöö, see on kõikide partnerite huvides. kas teie jääte selle juurde, kindlaks, et seitseteist ÜRO peadirektoraati lähevad kaasa WTO reformiga, sellepärast et siin tuleb ju liikuda kaugemale ning see on ka seotud äh, flat rate'i küsimused. nüüd äh, küsimus on, kuidas me rakendame kaubanduspoliitikat kodanike huvides. kas te leiate, et õiglase kaubanduse standardid on see uus punane joon, mis, millest siis Euroopa Komisjon lähtub, aitäh? Uh, well, uh, yeah, thank you uh, very much suur tänu, aitäh nende küsimuste eest, tõepoolest uh, sellest ma rääkisin ka siis, kui me rääkisime WTO reformist, ma ütlesin, et kuidas STG-d oleksid eh, meie arengute keskmeks. tagamaks õiglast ja ausat kaubandust. me peame Mm, töötama erinevatel tasanditel, kui me töötame WTO reformi kallal. kliima ja kaubandusalgatus, aga me peame ka kahepoolselt sellega tegelema, kui me sõlmime vabakaubanduskokkuleppeid kolmandate riikidega ning ka Euroopa Liidu siseselt. nagu te teate, siis Euroopa Liidu jaoks on väga olulised kestliku arengu eesmärgid ka Euroopa Liidus. see on ole, oluline osa meie Euroopa poolaastast, meie iga-aastasest koordineerimisest, kui me räägime makromajandusest, sotsiaalpoliitikast, fiskaalpoliitikast, me paneme suuremat rõhku kestliku arengu eesmärkide elluviimisele. seega nii üleilmselt, kahepoolselt kui ka Euroopa Liidu siseselt. Helmut, kas sul on veel täiendavaid küsimusi? jaa, aitäh. suur tänu. see tähendab, et ka seda tööriistakasti tuleb kohendada, meil on ÜRO-ga siduv kokkulepe, läbipaistvuse küsimused, kuidas uued kahepoolsed kokkulepped nagu CETA, kui kaugele nad lähevad ja kui hästi on nad kooskõlas parlamendi õigusega otsustada, milline on mõju siis sotsiaalsele ja majanduspoliitikale konkreetses riigis ja kuidas seda ikkagi ellu viiakse. ma arvan, et see on väga tähtis, leidmaks ja kuulamaks teilt neid vastuseid. sest siseriiklikult ei ole seda infot Äh, milles ikkagi on kokku lepitud nendes uutes organisatsioonides, kui me räägime kaubandusvaldkonnast? suur tänu nende küsimuste eest. tõepoolest, komisjoni poolt oleme valmis edasi minema ÜRO siduvate kokkulepetega, mis puudutavad inimõigusi ja kaubandust. lisaks, mis puudutab nüüd kaubandus- ja kest-, kestliku arengu eesmärkide peatükke hiljuti sõlmitud kokkulepetes. seda, seetõttu ma mainisin ka seda kaubandusvaldkonna juhtivat järelevalveametnikku, kes hiljuti ametisse asus. ja loomulikult käsitletakse puhtalt kaubanduspoliitikaid, ebaõiglasi kaubandustavasid kolmandates riikides, aga süsteemselt käsitletakse ka DSD peatükke, seega soovime sellist süsteemsemat lähenemisviisi ning see mõõdutab nii ettevõtteid kui ka kodanikuühiskonda kaubanduse kestliku arengu peatükkide vallas. seega käsitleme konkreetseid probleeme, mis on tuvastatud ja oleme ka nõus sellega, mida sa ütlesid teabele ligipääsu osas, sellega peame kindlasti edasi tegelema. suur tänu. nüüd on fraktsioonide küsimused esitatud ja nüüd on veel kaheksateist liiget, me oleme enam-vähem ajakavas, nii et pidage reeglitest kinni. kõigepealt härra Jörgen Vaaborn ja tema ka, palun nüüd ühendage Thank you, Chair uh,. Executive suur tänu, juhtiv asepresident, see on tõesti kaubanduse jaoks oluline aeg. Covid üheksateist, piiride sulgemine, see kõik on põhjustanud rahvusvahelistele tarneahelatele ja kaubandusele väga suuri probleeme. see mõjutab nii importe, eksporte, ettevõtteid ja inimesi. VK VKE-d on üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest Euroopa Liidus ja kuuskümmend kuus protsenti majandusest. kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest on loodud seal viimase viie aasta jooksul, aga ainult veerand ekspordivad üldse ja veel vähem eksporditakse väljaspool Euroopa Liidu. suurtel ettevõtetel on rohkem ressursse et hakkama saada bürokraatia ja piirangutega. seega väga oluline võimalus oleks siin majandus taas käivitada, võimaldada VKE-del eksportida, kaubanduskokkulepete hulk kasvab ja kuidas me saaksime kaubanduskokkulepete reegleid lihtsustada, et need oleksid sobivamad ka VKE-dele, aitäh! suur tänu, aitäh selle küsimuse eest, tõepoolest Euroopa ettevõtete toetamine, eriti VKE-de toetamine on väga tähtis, kui me tahame kasu saada vabakaubanduskokkulepetest, mida me oleme sõlminud. VKE-d esindavad kaheksakümmend seitse protsenti Euroopa eksportivatest ettevõtetest, nad seisavad silmitsi suuremate takistustega, neil on keerukam infole ligipääsu saada, ka äripartneritele, tarnijatele. seega Euroopa Liidul on juba mitmeid võimalusi toetamaks VKE-sid. meil on VKE-de peatükid hiljutistes vabakaubanduskokkulepetes, meil on VKE-de kontaktpunktid, see puudutab intellektuaalset omandit, kaitset VKE-dele, meil on üle kuuesaja liik-, liikme Enterprise Europe võrgustikus, mis pakub VKE-dele erinevaid teenuseid ja nagu ma ütlesin, selle kuu lõpus tuleme välja ka turu ligipääsu infoportaaliga, mis on kõikides Euroopa Liidu keeltes ja me näeme, et see on ka kindlasti suureks abiks VKE-dele. seega see on jätkuvalt oluline meie kaubandusvallas ning me teeme tööd selle nimel, et saaksime tagada VKE-dele ka kasu nendest kaubanduskokkulepetest, mida me sõlmime. aitäh, kas on täiendavat küsimust? jah, suur tänu. aitäh selle vastuse eest, mul on üks täiendav küsimus. kõik me näeme, kui et meil on vaja sellist vastupidavuse strateegiast, seda on kõvasti arutatud pandeemia kontekstis. nüüd, kas meil tuleks vabakaubanduslepingute võrgustikku laiendada, me tahame oma tarneahelaid mitmekesistada. nüüd Uus-Meremaa ja Austraaliaga arengud käivad, mida teie plaanite teha, et see nüüd lõpule viia, need läbirääkimised? suur tänu. nagu me juba ütlesime, siis loomulikult lähme edasi ja jätkame aktiivse kaubanduspoliitikaga, sealhulgas uute kaubanduskokkulepete sõlmimisega, nagu te õigesti ka välja tõite, on vaja mitmekesistada meie tarneahelaid ning kokkulepped Uus-Meremaa ja Austraaliaga on praegu läbirääkimiste faasis see, mida me arutame, puudutab alati loomulikult kaupade tariife, teenuseid, ligipääsu turule ja arvesse tuleb võtta ka tundlikke teemasid Euroopa Liidu äh, turul. see puudutab äh, põllumajandustoodete importi, teatud äh, põllumajandustoodete importi, seega seal on meil oma huvid, me näiteks Uus-Meremaa puhul võiksime vaadata kaubanduse ja kestliku arengu peatükki, kuidas ta-, tagada nende peatükkide üksikasjalikum elluviimine. ja nüüd palun Rodriguez Pinheiro. aitäh, lugupeetud juhtiv asepresident, soovime teile teie töös palju edu, sellepärast et see on kindlasti Euroopa Liidu huvides. pandeemia tuleb ajal, kus meil on selge seos rahvusvahelise kaubandusega. tundub, et meil on praegu maailmas kaks rivaali, me võime olla kas ohvrid või kohtunikud oleneb sellest, kuidas me käitume, meil on vaja häid strateegiaid, aga meil peab olema ka selge jõustamine ja elluviimine, me peame kiiresti reageerima ning siis me saame olla liidrid ja avaldada Hiinale positiivset mõju. mida te teete tagamaks seda, et Hiinat koheldaks või Hiina muutuks usaldusväärseks partneriks? kuidas te suhtute nendesse reeglitesse, mida kohaldatakse Euroopa ettevõtetele Kuubas ja mida te üldse võtate ette Ladina-Ameerikaga, aitäh? jaa uh,, thank you. suur tänu, aitäh nende küsimuste eest, tõepoolest, nüüd seisame silmitsi sellise vastanduva kaubandusega ja meie ka peame muutma ja kohandama oma kaitse- ja kaubandusvõimalusi. see on äärmiselt oluline. see puuda-, puudutab ka olukorda Hiinas, mitmete murekohtadega tegeleme, see puudutab läbipaistvust, tööstuse toetusi, intellektuaalse omandiõigusi ja nii edasi. seega meil on vaja sisulist arengut nendes valdkondades, loomulikult suhtleme mitmepoolselt ning need on olulised teemad ka WTO reformi kontekstis, jätkuvalt suhtleme ka kahepoolselt, tõstatame kõiki neid küsimusi investeeringute kokkuleppe valguses, aga meil on vaja ka oma autonoomseid vahendeid, see puudutab jõustamist, uut äh, sunnimeetmete vastast äh, õigusakti, juhul kui kolmandad riigid ei mängi võrdsete reeglite järgi, peame ise suutma ennast kaitsta ning oleme selles vallas jõulisemad. nüüd, mis puudutab Ladina-Ameerikat, siis ütleksin, et meil on väga jõulised suhted Ladina-Ameerikaga, teeme seda ka tulevikus, loomulikult põhjalikult käivad arutelud Mercosuri kokkulepete osas Antoni riikidega, kaasajastasime oma kokkulepped äh, Mehhikoga, Tšiiliga käivad läbirääkimised, seega me suhtleme aktiivselt Ladina-Ameerikaga, mis puudutab Kuubat, ma ei saanud võib-olla õigesti aru teie küsimusest, kas see puudutas neid äh, ekstraterritoriaalseid sanktsioone ja, jah, selge. Mm, selles osas on meil mitmeid murekohti ning meie praegu töötame välja ka oma dokumente selles osas, kuidas saaksime tugevdada Euroopa Liidu vastupidavust kolmandate riikide territoriaalse sanktsioonide kohta. täiendav küsimus? palun mikrofon kõnelejale. härra Dombrovskis. Te teate, kui oluline on Euroopa Liidu ja Hiina suhtlus ja kui tähtis see on meie fraktsioonile. kas te võiksite olla konkreetsem, milliseid kaitsemeetmeid te kasutate kaubanduses ja kuidas te tagate, et te saate õigeaegselt tegutseda, kuidas tagada vastastikuse põhimõte kahepoolsetes suhetes Hiinaga, eriti just põllumeestele, kes seisavad silmitsi ebaõiglase konkurentsiga. kuidas te kaitsete intellektuaalset omandit ja võitlust võltsitud kaupade vastu? kas toimub mingi vastav peatükk äh, ka Hiinaga? kas te arvate, et Euroopa suudab näidata, et mõned meie olulisemad partnerid peavad käsitlema keerukaid probleeme ja austama ka meie põhimõtteid, et meie saaksime oma väärtustest kinni pidada uh,. Okay, quite a few questions for. aitäh, päris palju küsimusi, millele nüüd ühe minuti jooksul vastata. vastastikuse põhimõte, esimene küsimus, mida te tõstatasite selles osas läbirääkimised käivad, me oleme selgelt öelnud, et meil on investeeringute vallas Hiinaga kokkulepe võimalik, kui see on tasakaalukas, meil on vaja siin suuremat turu avanemist Hiina poolt, sest praegune olukord on ebasümmeetriline. me ei sõlmi kokkulepet, kui meil ei ole võrdseid võimalusi ja kui kahepoolseid kokkuleppeid ei ole, siis tugevdame oma autonoomseid äh, võimalusi, et äh, jõuda kokkulepeteni rahvusvaheliste hangete vallas muuhulgas antidumping äh, meetmed ja nii edasi ning Hiina on põhiline riik, äh, mille puhul me kohaldame neid reegleid ja samamoodi võltsitud kaubad, kaheksakümmend protsenti pärineb ju Hiinast ja Hongkongist ning me väga jõuliselt suhtleme Hiinaga selles vallas kas meie põhjalik kokkulepe hõlmab ka kaubanduse kestliku arengu eesmärkide peatüki, siis see on laiem poliitiline küsimus, me tõstatame seda küsimust pidevalt viimati Euroopa Liidu Hiina tippkohtumisel ning rahvusvahelised ILO konventsioonid ei võimalda orjatöö kasutamist. aitäh nüüd Marie Pierre-Vedren, palun ühendage. Can anybody give me a hint if she kas keegi võiks äh, öelda, kas äh, kõneleja tuleb eetrisse? tundub, et ei, siis võtame järgmise küsimuse Massimiliano Salini, kes on samuti kaugosaleja Buongiorno, grazie. tere päevast ja suur tänu kuulasin tähelepanelikult äh, vastuseid paljudele küsimustele, eriti mis puudutas äh, süsiniku piirimehhanismi. Te ütlesite väga õigesti, et tuleb kinni pidada WTO reeglitest. kuid äh, saatan, nagu me teame, peitub detailides. kui me rakendame WTO reegleid rangelt, siis võib tekkida eh, tagajärg, et mõned riigid teevad näo, et äh, nad äh, siseseid süsteeme rakendavad ja sellisel moel võivad nad saada erandi süsiniku piirimehhanismist ja meie arvame, et seda on rakendatud. tulemuseks on, on see, et antakse võib-olla erandid sellistel alustel. nii et ettevaatust WTO reeglitega, sest antud juhul WTO võiks olla reegel, mis toetab meie vastaseid. ja teine, mis puudutab süsiniku piirimehhanismi, e, algses üleminekumehhanismis ei saa seda samal ajal kasutada koos meie ETS-süsteemiga, mida arvate sellest? Äh, jaa, äh, thank you äh, for the aitäh nende küsimuste eest, mis puudutab ähm, süsiniku piirimehhanismi. nagu ütlesin, hetkel on käimas esialgne mõjuhinnangu koostamine. teeme õigusloomelise ettepaneku aasta kaks tuhat kakskümmend üks esimesel poolel, digitaksud ja volinik Gentiloni veavad seda, kuid kaubandus loomulikult on tihedalt seotud sellega just seoses WTO vastavusteemaga. on mitmeid kavasid, mille kallal me hetkel töötame. mõtleme selle üle, kuidas seda rakendada on võimalik. ja mis puudutab WTO tingimustele vastamist, see tõepoolest peab kehtima siis äh, nii äh, Euroopa Liidu kui imporditud toodetele äh, optsioonid, mida me hetkel kaalume, ehk siis, et kuidas seda võrdset äh, koht, rakendamist tagada, et, et võib-olla süsiniku hind tuleks aluseks võtta Euroopa Liidus ETS-i kontekstis ja laiendada siis ETS-i impordile, et äh, et impordiload antakse sellistel alustel, kui äh, kasutatakse tootmiseks Euroopa Liidus. Need on praegu plaanid. ja äh, WTO reeglite järgi tulemid võiksid olla sellised, et reeglid peavad ära hoidma diskrimineerimise välis ja kodumaiste toodete vahel. selline, see mittediskrimineerimise põhimõte on WTO-s ja küsimus, et kas see nüüd äh, on paralleelsüsteem meie ETS-süsteemile, kuidas see toimib? mõte on selles, et me võtaksime paralleelselt selle kasutusele, samas äh, tehes lõpp äh, tasuta lubadele energiaintensiivsetes sektorites, me ei saa lubada mõlemat, tasuta load Euroopa Liidus ja maksud impordile. nii et see peab käima käsikäes tegeleme hetkel süsinikulekkega tasuta lubade kontekstis, aga kui me liigume süsinikuneutraalsuse suunas, siis tuleb see uuesti läbi mõelda, kuid seda tuleb teha äh, järjekindlal moel. kas teil on jätkuküsimus, härra Salini? jaa, aitäh. jah, väga põhjalik vastus. aga äh, tähelepanu, väga õige on see et äh, me tegeleme mittediskrimineerimise põhimõttega, kuid äh, tuletan meelde, et tähtsad on ka garantiid, millest rääkis teine kolleeg terasetööstuse kontekstis. kui Euroopas näiteks on, on näiteks Covidi sarnane katastroof, meil tekib kriisiolukord, me peame oma töö, tootmise käigus hoidma, nii et äh, ettevaatust. minu palve on, et tuleks erilist tähelepanu pöörata mitte ainult äh, sellisele akadeemilisele reeglite täitmisele, aga tuleb mõelda ka selle paradigma ümbermõtlemisele selleks, et kaitsta tootmist. garantiid ei saa terasesektoris äh, aastal kaks tuhat kakskümmend üks olla blokeeritud, see tähendab, et me mõistame surma tööstuse, millest sõltuvad paljud teised sektorid. nii et reegleid kindlasti tuleb täita ja kindlasti peavad nad asetuma ka sellesse ajaloolisse konteksti, milles me praegu asume uh,. okei okay, uh,, thank you. Uh, suur tänu nende küsimuste eest ja teil on täiesti õigus, et uh, meil on vaja õiget järjestust. me ei saa piirimehhanismi uh, kasuta-, sisse viia selliselt, et see seaks Euroopa ettevõtted ebasoodsamasse olukorda võrreldes samade toote tootjatega mujal nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja peame seda tõesti tähelepanelikult äh, hindama, kui me oma süsiniku piirimehhanismi kasutusele võtame, kuidas täpselt seda käigu, käiku pannakse, kuidas äh, me lubadega toimime ja kuidas see kõik äh, kokku kõlab. terasetööstuse osas, terasetööstus on juba praegu kõige paremini kaitstud sektor põhimõtteliselt üks kolmandik praktiliselt kõikidest kaubanduse kaitsemeetmetest rakendub äh, terasesektoris Euroopa Liidus. ja võib-olla peame äh, tegema lõppu kaitsemeetmetele vastavalt WTO reeglitele, sest need reeglid on siin väga selgesõnalised. ja siis me avaksime kolmandate riikide karistusmeetmetele ennast, kui me seda ei, ei teeks. aga seetõttu me mõtlemegi, kuidas siis seda kompenseerida läbi antitambiku meetmete, selleks et saavutada samu tulemusi Euroopa terasetööstuse jaoks. suur tänu ja nüüd teine üritus saada jällegi ühendust Marie-Pierre Vedreniga. suur tänu, härra esimees ja tere kõigile. selles kon-, konkreetses Covidi kontekstis kaubanduspinged WTO Euroopa, kes ei tohi enam sõltuda teatud partneritest, me peame tugevdama meie strateegilist autonoomiat, muutuma kaubanduspoliitikat jõulisemaks, peame tegutsema kõikidel rinnetel, nagu te, te ütlesite, mitmepoolselt kõigepealt, mis oleks ambitsioonikas WTO reform, aga kuidas kavatsete ja milliste ettepanekutega äh, tuua kaasa õiglase kestliku maailmakaubanduse, te ütlesite ka, ja president von der Leyen ütles, et luuakse uus instrument kolmandate riikide sunnimeetmete suhtes väga hea. tuleb teha rõpp reeglite puudumisele, aga kuidas tagada kõigi liikmesriikide toetus, kuidas see käivitub? Te rääkisite meie huvide kaitsest, vastastikusest, konkurentsireeglidest, mis oleks õiglased, aga sellised partner, selliste partnerite puhul nagu Hiina millise ettepanekuga tule, tuleksite praegu sellest tupikolukorrast välja? jaa uh,, thank you uh.... suur tänu nende küsimuste eest. WTO reform kõigepealt. WTO on sügavas kriisis ja teda tuleb reformida, tuleb kaasajastada WTO reeglid uh, ja tegevused peame tegema restardi äh, WTO läbirääkimiste funktsioonist rääkides, peame tagasi tooma apellatsioonikogu, nagu te kõik teate, on see hetkel tupikus ja seda kõike me arutame ka uue WTO peadirektori nimetamise kontekstis Euroopa Liidu poolt. meie jaoks on väga tähtis WTO reform ja kõik äh, need teemad on meie jaoks otsustava tähtsusega, kui jutt käib meie toetusest kandidaadile. peame mõtlema ka kaasaegsetele väljakutsetele, mida ei olnud siis, kui WTO loodi. näiteks Hiina majandusmudelist tulenevad äh, toetused tööstusele, tehnosiire ja nii edasi. nii et äh, peame kõik nende aspektidega tegelema. kuidas aga me saame sidusrühmad ehk siis WTO liikmesriigid laua taha. see on väljakutse, peame seda mõistma, kuid kui me vaatame olukorda rahvusvaheliselt, tundub, et Euroopa peab olema siin liidriks ja teenäitajaks, Ameerika seda ei tee, Hiina seda ei tee. nii et ma arvan, et Euroopa Liit peab olema see, kes siin teed näitab ja peame tõesti tooma Ameerika Ühendriigid tagasi mitte mitmepoolsesse raamistikku suhtlema Hiinaga, sest paljud probleemid, mis meil täna on, tulevad äh, Hiina majandusmudelist ja me peame ka olema väga jõulised ja kindlameelsed, kuid kui edusamme ei tule, siis peame olema suutelised ka iseennast kaitsma, nagu ma ütlesin, nii et me peame kõiki neid asju vaatama tervikuna. see on keeruline, olen nõus, kuid me peame selle kallal töötama ja loodetavasti saavutame ka edu. aitäh ja jätkuküsimus. aitäh. Äh, tuleneksin tagasi sunnimeetmete vastase meet-, instrumendi juurde. kuidas Euroopa Liidu sees äh, üha, saada ühtsus liikmesriikide seas? tahaksin äh, teie poolt rohkem konkreetsust lubadusi. kuidas kaitsta meie väärtusi, me oleme palju rääkinud DSD äh, peatükkidest, rääkisite Prantsuse-Saksa algatusest, aga kuidas konkreetselt äh, partnerriikide poolt äh, lubadusi saavutada, kuidas kaitsta meie geograafilisi tähiseid, kuidas võidelda võltsingute vastu, kuidas tõesti saavutada seda, et meie standardidest kinni peetakse? kõigepealt, kõigepealt, kuidas Euroopa Liidu liikmesriike kaasata paremini, ma ütleksin, et äh, erinevates valdkondades on liikmesriigid tegelikult juba täiesti kaasatud. Euroopa roheline kokkulepe, sellest oleme rääkinud, oleme rääkinud selle Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioonikamast äh, rakendamisest, äh, heitmete eesmärkidest, liikmesriigid on meiega kaasatud ja loomulikult seda tuleb lihtsalt erinevates poliitikavaldkondades rakendada. tegemist on loogilise jätkuga juba ühistele otsustele liikmesriikidega koos. ja mis puudutab kaubandustrende, siis ma arvan, et jõustamismääruse osas, rahvusvahelise hanke küsimuse osas, kahese kasutusega toodete osas me võime kokkuleppele jõuda, see on võimalik. me peame oma kaubanduse kaitse tööriistakasti tugevdama ja ma loodan, et me saavutame nii mõndagi ja suudame ja mis puudutab seda, kuidas me saame mõjutada meie kolmandatest riikidest partnereid paremini jõustama meie peatükke. me oleme rääkinud ka juba varem süstemaatilisemast rakendamisest, meil on nii-öelda jõustamisamet, mille lõime just nimelt selleks, et jõustamist parandada ning kanda hoolt ka selle eest, et kolmandad riigid samuti eeskirjadest kinni peaksid ning peaksid kinni nendest kohustustest, mille nad on endale võtnud. proua Šoron, teie tahate saada kaubandusvolinikuks ja otsustate eh, siis edaspidi meie kaubanduspoliitika üle, otsustate ka selle üle, millised tooted on meie supermarketides Euroopa tootjad kuulsid ähm, hobuseliha, äh, Brasiilia äh, loomaliha äh, skandaalidest, Hiinas on seal näiteks Brasiilia loomalihale täielik keeld, aga, aga Euroopas mitte ja meil on olnud ka negatiivsete tulemustega auditeid nii sea kui loomaliha osas Euroopas ja tegemist on massiviisilise loomakasvatusega, karjakasvatusega, mis äh, kahjustab loomade tervist, kasutatakse keemilisi aineid, antibiootikume, loomad ei saa karjamaal äh, rohtu süüa, ei saa üldsegi välja ja tegemist on äh, praegusel hetkel meid ümbritseva olukorra puhul enneolematu tervisekriisiga ja inimesed tunnevad muret selle pärast, mida nad söövad. kas kavatsete Kanaadia, Kanada, Kanadast tulema mitte normidele vastava liha keelustada? Yeah, uh, thank you uh, for this uh, question. Well... suur tänu selle küsimuse eest. jah, tõesti, oleme täiesti teadlikud sellest, et tegemist on äärmiselt delikaatse sektoriga meie vabakaubanduslepingutes. toonitaksin ka, et meil on tõsised huvid selles valdkonnas, ka nii-öelda ofensiivsed huvid, kui me vaatame äh, põllumajandustoodete kaubavahetust, siis tegelikult meil on, meie, meil on kaubavahetuses ülejääk. ja me oleme väga ettevaatlikud oma turge avades tariifide, kvootide kaudu, kanname hoolt ka selle eest, et et erinevatest sanitaar, fütosanitaarnõuetest peetakse kinni ja need ei ole ainult ilusad sõnad paberil, vaid äh, ka kavad, ka, ka tegudes äh, me viime läbi väga palju kontrolle, äh, impordid, toodete kontroll on põhjalik, et tagada toodete vastavus meie standarditele konkreetselt Kanada kohta ütleksin ma nii palju, et ka meie auditid näitasid äh, teatavaid puudujääke jälgitavuse standardite ja sanitaarstandardite osas. ja Kanadas peatati eksport kahest põllumajandusettevõttest, mis ei vastanud meie normidele ning Kanada Toiduinspektsiooni amet hindas kõiki äh, tapamajasid ja nende vastavust Euroopa Liidu, Euroopa Liidu eksportimiseks kehtivatele reeglitele. nii et äh, tagatakse, et ettevõtted, kellelt meile liha tuleb, vastavad täielikult meie nõuetele, meil on äh, mitmetasemeline süsteem selleks, et tagada, et äh, loomad keda on ravitud hormoonidega või mõnel muul moel ei ole nad äh, meie turu nõuetele vastavad, et nemad ei jõuaks Euroopa Liidu turule, kavatseme väga rangelt nende nõuete täitmist jälgida. kas teil on täiendav küsimus? jah, aitäh selle täpsustuse eest. Küprose parlament hääletas kahe tuhande kahekümnendal aastal seta äh, äh, vastu ja kõik liikmesriigid peavad sellele jah ütlema ja ja Figaro kirjutab, et et meil siiski on Kanada parmesani ja muid tooteid. ja meil on sellised kombed, et kui äh, rahvas äh, hääletab nii, nagu me ei taha, siis nad peavad uuesti hääletama Norra äh,, äh Iirimaa, teised näited on siin suurepärased näited ja ja äh, ka äh, siin on tööl Briti töötajad pärast äh, Iirimaa lahkumist ja parlament kohtub Brüsselis äh, Strasbourgi asemel, sellised on, on need rikkumised, mida Euroopa Liidus tehakse. Teie olete Euroopa häält tulevikus, kas teie kavatsete Küprose seisukohti arvesse võtta läbirääkimiste käigus? Äh, suur tänu nende küsimuste eest, kõik teie kommentaarid ei vastanud minu pädevustele ja ma tean, et ja need võib-olla kuuluvad Euroopa Parlamendi pädevusse rohkem kui minu pädevusse. mis puudutab seda kokkulepet, siis äh, seda esialgselt jäi on nüüd rakendatud kolm aastat, ratifitseerimise menetlus on üsna selge liikmesriigid peavad teatama sellest, kui nad ei saa täielikult ratifitseerida ja lõplikult ei saa ratifitseerida seda kokkulepet, alles siis saab Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu institutsioonid asja enda kätte võtta. Küpros ei ole sellist teadaannet meile veel edastanud, et nad lõplikult teha seda ei saa ja seetõttu seda on endiselt, esialgselt ja ajutiselt jõus. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Kluksmann, palun, kõlakad. Monsieur le, le vice-president. suur tänu, lugupeetud komisjoni asepresident. miljonid uigurid on laagrites Hiinas ja neid kasutatakse kurjasti ära selleks, et me saaksime odavamaid tooteid maailmaturul Uniqlo ja Nike tooted on mõned näited nendest. kuidas konkreetselt kavatsete teie aidata selliste kaubandusmeetmete rakendamisele, et me hoiaksime ära seda ning et hargmainsed ettevõtted ei rikuks enam inimõigusi, keskkonnaõigusi. kuida-, milline oleks teie konkreetne ettepanek mida tehakse nende ettevõtetega, kes ei täida oma hoolsuskohustust, kas kavatsete äh, kuidagi muid meetmeid rakendada või äh, tollitariifide kaudu neid sundida eeskirjadest kinni pidama? aitäh uh,! suur tänu selle küsimuse eest! kõigepealt tuleb tunnistada, et me tunneme tõsiselt muret uigurite kohtlemise pärast ning kutsume Hiinat inimõigusi austama Euroopa Liit on seda väga jõuliselt ka Hiinale öelnud, ka Euroopa Liidu Hiina viimasel tippkohtumisel Euroopa Liidu liidrid ütlesid selle selgesõnaliselt välja, tõstatame seda teemat ikka ja jälle nii kahepoolsetel kohtumistel kui ka rahvusvahelistel üritustel. nüüd siis äh, kaubanduse juurde. sunnitöö vastane võitlus on Euroopa Liidu jaoks tähtis, see on üks osa ILO asjakohasest konventsioonist ning äh, kindlasti peame me selles äh, vallas jõuliselt tegutsema. investeeringute kõikehõlvam äh, lähenemisviis peaks samuti aitama meil ILO sunnitöö alast konventsiooni rakendada. mis puudutab seda, kust tooted tulevad ja allhankeahelaid, siis kindlasti tuleb allhankeahelat järgida ja meil on kohustuslik äh, hoolsuskohustus. volinik Raidens vastutab selle eest, aga kaubandus on sellega tõsiselt äh, seotud ning me kindlasti teeme koostööd selles küsimuses, selleks et tagada, et kõiki riske hinnatakse, kogu mõju hinnatakse, äh, kogu äh, tarneahela ulatuses ning sunnitöö kaudu toodetud tooted ei satuks Euroopa Liidu turule. ja lõpetuseks ka sanktsioonide raamistik inimõiguste rikkumiste kohta. selle olen ma jalule seadnud oma praeguse äh, ameti käigus. seda on nimetatud Euroopa Liidu Magnitski aktiks, midagi sellist, millega saab kiiresti tegutseda. see on sanktsioonide režiim äh, Äh, mis äh, kasutatakse reisikeelde, varade külmutamist, äh, rahade mitte edastamist, mitte võimaldamist teatud üksustele, nii et seda kavatseme me kindlasti ka edaspidi edasi arendada. täiendav küsimus, härra Klõksmann, suur tänu teile selle vastuse eest. oodates, et kõik need meetmed rakenduvad, milliseid vahendeid praegu Euroopa kaubanduspoliitikas saab kasutada selleks, et äh, sanktsioneerida neid ettevõtteid, kes äh, kasutavad sunnitööd. Euroopa äh,, Ameerika Ühendriikides otsustas äh, esindajate koda keelustada kõikide tekstiilitootjate to,, toodete importi, kui tegemist on uigurite sunnitöö abil toodetud toodetega. kas samasugune otsus oleks üldse võimalik Euroopa Liidus? kas kavatsete ära kasutada meie dumpinguvastast õigust? ja nõuda, et arvesse võetakse ühiskondlikke keskkonna ning äh, inimõigusi, et äh, Euroopa tooted ei, Euroopa tarbijad ei peaks, peaks äh, ostma tooteid, mis on orjatöö tulemus teises maailma otsas. jah, kindlasti saame nii mõndagi ära teha ka praeguses raamistikus. näiteks sunnitöö keelustamine, sunnitöö keelustamine on üks WTO tähtsaid aluspõhimõtteid. me saame sellest lähtuda ja peame ka kahepoolseid läbirääkimisi pidada, meie investeeringute kokkuleppe alal veel arutelud toimuvad, Hiinaga läbirääkimised toimuvad, nii et ähm, kavatseme rõhuda WTO reeglitele selles vallas. aga kõige olulisem siiski on tarneahelast saada piisavalt äh, infot, et äh, konkreetseid tooteid, konkreetsete toodete jälgitavuse kaudu tõesti tõestada, et seal on rakendatud sunnitööd ning sunnitöövastane võitlus, nagu ma alguses ütlesin, on tõesti meile tähtis küsimus. järgmisena saab sõna Anna Kavatsini. aitäh, härra asepresident, meil on käimas kliimakriis ning te lubasite, et kaubanduskokkulepped Äh, saavad olema kooskõlas kliimaeesmärkidega ja ma hindan seda. aga te ütlesite ka seda, et Pariisi kokkulepe saab olema oluline element vaid tulevastes kokkulepetes. meie jaoks on see liiga hilja, kui me peame läbirääkimisi peaaegu kogu maailmaga. esiteks, kas te tagate, et ka käimasolevad läbirääkimised, näiteks need, mis toimuvad Uus-Meremaaga, võtavad arvesse äh, kliimaprobleeme ning ka kestliku arengu probleeme? kas te hindate ka olemasolevate kaubanduskokkulepete kliimamõju ning kaalute ka ülevaatamisprotsessi? üks näide tagurlikust kokkuleppest on Mercosur. Äh, paljud kolleegid seda juba mainisid, aga asi ei ole veel selge. Mercosur suurendab metsade raadamist ning äh, toob kaasa rohkem emissioone kas te olete nõus, et praegusel kujul ei tohiks Mercosuri kokkulepet ratifitseerida? ning äh, mitte, äh, ning sellest ei piisa, kui mõnes mittesiduvas lisas on toodud äh, välja kliimaeesmärgid. kas te olete nõus avama uuesti läbirääkimised selleks, et nad võtaksid arvesse ka kliimaeesmärke? aitäh. jaa, uh, thank you uh, for those uh, questions aitäh nende küsimuste eest! esmalt Pariisi kliimakokkuleppest ning sellest, et tegu on üliolulise elemendiga vabakaubanduskokkulepetes. see on midagi, mida me peame äh, nõudma läbirääkimiste äh, osapooltelt, see on tulevikku vaatav tegevus, me juba kasutame seda Ühendkuningriigiga ning komisjon kasutab seda ka kõikides tulevastes läbirääkimistes meil on juba vastavad peatükid, äh, mis on kooskõlas Pariisi kokkuleppega, äh, sealhulgas ka Mercosuris, tulen selle juurde veel tagasi, ning sealhulgas ka Uus-Meremaa ja Austraaliaga toimuvates läbirääkimistes, aga ma olen valmis uurima, kas meil on võimalik luua äh, üksikasjalikumad jõustamise peatükid meie olemasolevatesse kokkulepetesse. see, kas meil on võimalik kasutada kaubanduskokkulepete läbivaatamist selleks, et tõesti peatükke tugevdada, äh, jah, tõepoolest, me kaalume seda näiteks äh, soodussüsteemide, üldiste soodussüsteemide äh, läbivaatamisel, et need oleksid kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega. nüüd Mercosurist. ma arvan, et oleme juba selgeks teinud, et meil on vaja midagi käegakatsutavat, midagi, mida rakendatakse selleks, et äh, asjaga edasi liikuda praeguses seisus me ratifitseerimisega edasi ei lähe ning kui me teeksime seda, siis äh, meil ei oleks võimalik edu saavutada. olen kuulanud teid siin, olen kuulanud liikmesriike ning äh, asi on väga selge. me peame olema selged, me peame tagama, et see kokkulepe ei aita kaasa metsade raadamise laienemisele. Euroopa Liidus meil on juba määrus Äh, millega mm, keelustatakse ebaseaduslikult äh, raiutud puidu kasutamine, aga järgmisel aastal tuleme välja õigusloome ettepanekuga, millega tagatakse, et ka teised kaubad äh, ei, ei ole tehtud ebaseaduslikult raiutud puidust. ning komisjon on alustanud juba uurimist seoses Mercosuri riikidega, eelkõige Brasiiliaga, et äh, kuidas on võimalik äh, vältida äh, raadamise ohtu, sest et kindlasti me seda ei taha. ja jätkuküsimus, palun. tõepoolest, mul jätkuküsimus on, aga suur tänu selgete vastuste eest. tahan lihtsalt üle korrata, te ei kavatse läbirääkimisi uuesti avada Äh, kas te võiksite ka veidi täpsemalt rääkida sellest, millised on teie plaanid äh, WTO kliimaalgatusega, sellest ma päris täpselt aru ei saanud. ning viimane küsimus veel kord äh, kliima kohta. peaaegu sada parlamendisaadikut on palunud energiaharta kokkuleppest kõrvaldada, välja jätta fossiilkütuste kaitse. kas te jätate selle hartast välja? ning äh, kui kaua te kavatsete läbirääkimisi pidada, kui läbirääkimistes äh, edusamme ei tehta, millal te kavatsete kaaluda väljumisstrateegiaid? hästi. esmalt äh, Mercosuri läbirääkimiste taasalustamine, see ei oleks kõige edasiviivam variant, me pidasime läbirääkimisi kakskümmend aastat ning kui me nüüd äh, ütleme, et me tahame kõik uuesti läbi rääkida, siis me lihtsalt äh, kaotame oma usaldusväärsuse kui rahvusvahelise partnerina. aga nüüd on meil ratifitseerimiseelsed kohustused. siin me saavutasime näiteks äh, Vietnamis väga häid tulemusi, sealhulgas tänu parlamendi vastava komisjoni aktiivsele osalusele Vietnam on läbi viinud äh, ulatuslikke tööjõuturu reforme, et vastata meie tingimustele. see toimus äh, ratifitseerimiseelsete kohustuste läbi ja nüüd äh, WTO kliimaalgatus. kahjuks on siin protsess peatunud, me tahaksime, et see kaasaks mitte ainult kaupasid, vaid ka teenuseid me tahame asjad taaselustada ning ähm, tulla esile ettepanekuga juba järgmiseks ministrite nõukoguks. me töötame koos erinevate vastavate riikidega, äh, et me saaksime esitada äh, ministrite tasandil konkreetseid ettepanekuid. ning nüüd, äh, miks me tahame energiaharta kokkuleppe reformi on see, et kõik liikmesriigid lõpetaksid fossiilkütustesse investeerimise kaitse, see on peamine eesmärk yeah,. härra Simon, palun. aitäh, härra asepresident. ma olen teiega nõus Mercosuri kokkuleppe osas. täna on palju öeldud, mitte kõik, mis geoloogid on öelnud, ei ole tõsi. näiteks Trump on öelnud mitu korda, et ta lahkub äh, Pariisi kliimakokkuleppest, kui Mercosur läbi ei lähe. aga nüüd on komisjoni poolt läbi viidud äh, mõjuhinnang. aga minu meelest, kui me räägime äh, sellest kokkuleppest, siis me räägime eurooplaste seisukohast ja positsioonist maailmast meil eurooplastena on võimalik äh, mängida oma ro rolli kas kaubanduskokkulepeteta või üldse mingit rolli mängida. ma tahaksin, et te selgitaksite palju paremini, miks me neid kokkuleppeid vajame. nüüd WTO kohta. volinik Hogan äh, tutvustas väga pragmaatilist lähenemist, millel on, äh, et USA jaoks on õiguslikud alused kas te jagate volinik Hogani arvamust ja mida täpsemalt te kavatsete selle osas ette võtta? kõigepealt Mercosurist. me oleme sellest täna väga palju rääkinud, aga tõepoolest, Mercosur on esimene kokkulepe, mis Mercosuri riikidel on ülemaailmse partneriga ning kui me seda ratifitseerime, siis see ait-, annaks meile kindlasti märkimisväärse eelise, sellel on ka geopoliitilised tähendused. Euroopa saab mõjutada ainult siis, kui ta on kaasatud oma partneritega, vastasel juhul meil ei ole mingisugust tähtsust. aga loomulikult on ka selge, äh, millised murekohad on meil seoses Pariisi kliimakokkuleppe ja metsade raadamisega Nende murekohtadega tuleb tegeleda ning seda ma ka kavatsen ette võtta. nüüd Maailma Kaubandusorganisatsiooni puudutav küsimus ning vaidluste lahendamise mehhanism. tõepoolest, USA lähenemise osas on teatud kriitikat. mainisime Airbusi ja Boeingi vaidlust äh, ja seda, et äh, kulus viisteist aastat, et seda vaidlust lahendada. seega tõepoolest äh, kriitikaks on põhjust. aga mida me Euroopa Liidu poolelt vajame? meil on vaja siduvat kahepoolset vaidluste lahendamise süsteemi, sealhulgas apellatsioonikogu toimimist. me oleme juba arutanud, milline see apellatsioonikogu peaks välja nägema ning äh, see vaidluste lahendamise süsteem varem ka toimis ning kindlasti me selle kallal edasi ka töötame. jätkuküsimus? aitäh, mul jätkuküsimust ei ole. minu jaoks on tegu väga veenva etteastega, aitäh! suur aitäh ja järgmine küsimus tuleb Jan Zahredelilt, kes äh, liitub meiega kauglülituse kaudu. So thank you very much, I hope you. niisiis, suur aitäh, ma loodan, et äh, kuulete mind. aitäh, volinik Dombrovskis, ma loodan, et ka teie olete terve ma tahaksin taaskord tähelepanu juhtida Aasiale. sest minu meelest Aasia on majanduskasvu ja ka tuleviku kaubanduse keskmes. ka Hiinast oleme täna juba mitu korda rääkinud. Hiina on loomulikult keeruline partner, kõik me teame seda, aga ma arvan, et me ei saa endale lubada Hiina turu ja Hiina kui kaubanduspartneri kaotamist seega meil ei ole põhjust äh, järgida USA väga vastuolulist rada. minu küsimus on järgmine. milline on teie meelest läbirääkimiste lõpuleviimise võimalik ajakava ning millised on teie ideed selle lepingu osas ja kuidas me saaksime Hiinaga veelgi kaugemale liikuda? teiseks, meil on ka ASEAN-i riigid mis äh, teataval määral osutavad Hiinale nii-öelda väljakutse. meil on kokkulepe äh, vähemalt ühe ASEAN-i riigiga, Vietnamiga ning milline on teie kaubandusstrateegia ASEAN-i riikidega tulevikuks? kuidas me peaksime teie meelest selle väga huvitava ja olulise riikide rühmaga äh, tegutsema. jätkuküsimuseks on teil ainult kolmkümmend sekundit, härra Zahrantiljan. hästi, suur aitäh küsimuste eest. esmalt, mis puudutab laiaulatusliku investeerimiskokkuleppe lõpuleviimise ajakava Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumine kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal esitas eesmärgi äh, lõpirääkimised lõpule viia kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks. Hiina on korduvalt äh, väljendanud ka oma tahtmist kokkulepe sõlmida selle aasta lõpuks ning ka meie omalt poolt oleme valmis seda tegema. aga sisu on olulisem kui tähtajad. meil on vaja näha, et meie majanduslik suhe on oluliselt paremas tasakaalus me peame nägema olulisi edasiminekuid Hiina poolt turule juurdepääsu osas selleks, et kokkuleppega edasi liikuda. meil ei ole vaja mis tahes kokkulepet, vaid meil on vaja kokkulepet, mis aitab äh, luua paremini tasakaalustatud äh, majanduslikud suhted. me peame mõistma, mis tõepoolest on oluline sisus. nüüd ASEAN-i riikidega loodavad suhted. sellega me praegu tegeleme. meil toimuvad äh, vabakaubanduslepingute läbirääkimised Indoneesiaga, mis on ASEAN-i riikide hulgast suurim. kuid äh, läbirääkimised liiguvad edasi üsna aeglaselt. me sooviksime, et äh, Indoneesia valitsus lõpetaks äh, tariifid Euroopa alkoholiimpordile, mis on vastuseks äh, Euroopa äh, energiatariifidele ja palmili sisaldavatele toodetele. aga me tõepoolest suhtleme ASEAN-i riikidega, meil on leping Vietnamiga ja Singapuriga, me peame läbirääkimisi ka teiste ASEAN-i riikidega ning on näidatud üles ka teatavat huvi Euroopa Liidu ja ASEAN-i piirkondliku vabakaubanduslepingu sõlmimisele, kuid praegu ei ole veel eriti selge, milline selle lepingu ulatus ja sisu võiks täpsemalt olla. seega praegu ilmselt jätkame äh, kahepoolseid läbirääkimisi. aitäh, jätkuküsimus palun. aitäh, ma ei kasuta oma kolmekümmet sekundit, aitäh, härra esimees ja aitäh, härra Dombrovskis. And all the best for you, Jan <laughs> suur tänu ja sulle ka kõike paremat, Jan. ja järgmised küsimused tulevad Samira Rafaelalt. Thank you Good suur tänu, tere pärastlõunat, volinik Dombrovskis, mina sooviksin teilt küsida rahvusvahelise kaubanduse maine kohta peale seda, kui vastavad investeeringulepingud ähm, allkirjastati paar aastat tagasi, siis me oleme näinud, et ähm, siin on tekkinud väga palju probleeme, et see, et aga Mercosuriga ja nii edasi ja oluline on see, et kaubandus annab tulemusi keskkonna, tööhõive, inimõiguste jaoks ning selles kontekstis, mida teie kavatsete ette võtta oma uues positsioonis selleks, et tegeleda nende küsimustega ja parandada ka rahvusvahelise kaubanduse mainet, nimelt kuidas te kavatsete siis äh, kasutada seda uut ähm, ametikohta kaubandusvaldkonna juhtivat järelevalveametnikku selleks, et saavutada meie eesmärgid ja selle ja tagada, et meie partnerid täidavad eeskirju. ja kas kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik ähm, on kaasatud ka ratifitseerimiskõnelustesse? jaa. Uh, um, so uh, first kõigepealt, mis puudutab rahvusvahelise kaubanduse mainet. see on äh, tõepoolest midagi, millega me peame veel tööd tegema. ja see on vägagi meie huvides sest äh, isegi kui vaadata seda matemaatilisest vaatevinklist, äh, siis me näeme, et äh, Euroopa Liidul on tegelikult kaubanduse ülejääk ja kui me siin piisavalt ei tegutse, siis see ainult negatiivselt mõjutab majandusarengut Euroopa Liidus ja ka negatiivselt mõjutab meie jõukust, nii et ma arvan, et me peame paremini vaatama, kuidas kaubandus meie huvides tulemusi saavutab ja tegelema puudujääkidega. Te rääkisite ka kaubandusvaldkonna juhtivast järelevalveametnikust ja ma arvan, et see uus ametikoht on väga oluline meie arengute jaoks, sellepärast et see suurendab ka süstemaatilisust selles osas, kuidas me oma kaubanduslepinguid jõustame, kuidas me kaubandustõkkeid kõrvaldame Euroopa ettevõtete jaoks, et sellega me juba praegu tegeleme, aga ma arvan, et see tegevus peaks olema veelgi süstemaatilisem ka jõustamise poole pealt ja see kindlasti toob endaga kaasa väga positiivseid arenguid ka meie ettevõtjate jaoks. eel äh, ratifitseerimisel ja selle järelevalveametniku kaasamine on midagi, mis tuleb kindlasti äh, uurida, sellepärast et kõigepealt tuleb äh, sõlmida leping, et seda jõustada ja siis, aga igal juhul, kui me nii kaugele jõuame, siis me võime ka seda kaaluda oluline on see ka VKE-de jaoks, Euroopa VKE-de jaoks, nimelt et kuidas nad saaksid kasu rahvusvahelisest kaubandusest. ja see on siis ka oluline äh, vastav portaal, kus on olemas kogu info turgudele juurdepääsu kohta äh, ja see on kindlasti oluline info VKE-de jaoks, nii et siin on veel tööd teha aga ma arvan, et see on töö, mis äh, nii majanduslikus äh, mõttes äh, kui ka väärtuste mõttes ähm, töötab meie huvides. ja palun jätkuküsimus. suur tänu nende vastuste eest. minu meelest üks võimalus, kuidas parandada rahvusvahelise kaubanduse mainet, on näidata, et et äh, tõesti ka naised on kaasatud, sellepärast me näeme, et praegu naised ei ole piisavalt kaasatud, nad ei saa sellest äh, piisavalt kasu, nimelt äh, vähem kui nelikümmend protsenti töökohtadest, mis ta genereeritakse rahvusvahelise kaubandusega, jääb naistele. aga te ju soovite, et majandus toimiks inimeste jaoks, nii et kuidas te tagate selle, et kaubandus on õiglane ja toimiks ka naiste jaoks, et see tooks ka neile kasu? ja kas ja kas kasutatakse ka uutesse kaubanduslepitesse ähm, ka vastavad ähm, peatükid, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikkust? niisiis, kaubandus ja soolised küsimused, see on juba osa ka äh, meie kaubanduse säästva arengu äh, peatükkidest, sinna alla käib näiteks ka mittediskrimineerimise põhimõte, aga loomulikult me peame rohkem ära tegema selles valdkonnas Digitrade tegeleb ka naiste osalusega kaubanduses, keskendutakse eh, siis ka kaupade kaubandusele, jätkutegevus eh, no,. me eh, uurime ka naiste rolli teenuste kaubanduses. samuti me tegeleme selle küsimusega oma mõjuhinnangutes ja töötame siin mitmepoolsete foorumitega. Buenos Aires eh, deklaratsiooni eh, raames, näiteks eh, WTO raamis tegeleme ka naiste osalusega poliitikas ja kaubanduses. ja vastavat peatüki arutatakse ka Euroopa Liidu Tšiili assotsiatsiooni leppes. ja ma loodan, et see on ka heaks eeskujuks järgnevate äh, kaubanduslepete jaoks, et see on valdkond, mida me kindlasti tõhustame ja ka laiendame oma tööülesandeid, tegevusi. me valmistame ette ka kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend viis ähm, soolise ähm, võrdõiguslikkuse ähm, kava välissuhete jaoks ja kaubanduse osa on seal ka väga oluline. suur tänu ja järgmine küsimus tuleb Uudo Pulmanilt aitäh, juhataja. asepresident, volinikukandidaat äh, räägib siin väga selgete sõnadega, et meil on vaja uusi peatükke Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas, meil on äh, siis keskendutakse kestliku arengu eesmärkidele ja oluline on, et jõustatakse ka meie lepete äh, parendused, nii et mina sooviksin teada, et millised on need kõige olulisemad instrumendid teie tööriistakastis? et milliseid instrumente te kavatsete kasutada selleks, et jõustamist äh, parandada? Äh, näiteks, mis puudutab äh, GSP-d partnerriikide ähm, aadressil et kui nad ei ole valmis, kui partnerid ei ole valmis ähm, lubadusi täitma, siis äh, mida te kavatsete ette võtta näiteks ähm, Aafrika riikidest on väga palju äh, selliseid äh, partnereid, kes saavad küll kasu meie GSP-st, aga samas omalt poolt ei panusta, nii nagu on lubatud, mida te kavatsete ette võtta. suur tänu. mis puudutab nüüd kaubandus Äh, kaubanduse eesmärke, kestliku arengu eesmärkide jõustamist, sellest me oleme juba rääkinud. ja mis puudutab olemasolevaid äh, korraldusi, siis me üritame süstem-, süstemaatilisemalt läheneda asjale ja kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik hakkabki sellega, nende küsimustega süstemaatilisemalt tegelema, samuti on meil siis ühe akna süsteem erinevate mm, kaebuste äh, avalduste tegemiseks, mis on siis konkreetsemalt seotud, e, seotud nende teemadega. nii et jõustamisega tegeleb kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik ja siis me võime ka arutada, kuidas me edasi liigume. ja siin ma viitan jällegi sellele Prantsuse-Hollandi dokumendile see dokument äh, pakub päris häid mõtteid, äh, mida võiks kaaluda ja äh, selle võiks kindlasti ka üle võtta meie mm, kaubanduse säästva arengu tegevuskava läbi, ülevaatesse ja me võime veel kaaluda viise, kuidas me seda saaksime näiteks siduda ka tariifide vähendamisega nüüd, mis puudutab äh, GSP-d, siis äh, jah, me peame siin arvestama ka Pariisi lepetega ja vaatama olukorda järgmisel aastal. nii et äh, mis puudutab GSP soodustuste kaotamist, siis mõningad pretsedendid juba on, näiteks Kambodža puhul. aga see on tõesti selline viimane võimalus, mida me kasutame sellisel juhul, kui me mõistlike lahendusteni ei jõua, sellepärast GSP puhul me räägime ikkagi arenguriikidest ja vähim arenenud riikidest. ning siinkohal peab olema ikkagi ettevaatlik oma lähenemisega ja me peame arvestama ka sotsiaalmajanduslike tagajärgedega. palun, Udo, veel kord. suur tänu, härra volinik. vaatame siis kestliku arengu eesmärki ehm, viisteist ma tean, et äh, siin on välja tulnud äh, ka metsanduse valdkonnas ähm, hoolsuskohustuse ettepanekuga. et kuidas te näiteks kavatsete sellega arvestada Mercosuri raames? sest äh, me, ma kuulen ka Rahvaparteilt, kes ütlevad, et ähm, olge ettevaatlikud, et kõike ei saa panna ähm, ettevõtete õlgadele aga see tähendab ka ju vahetult, et me peame, meil peavad olema kõrgemad standardid kokkulepetes. ja jõustamine on ikkagi midagi muud kui lihtsalt äh, läbirääkimised, äh, lepitused ja nii edasi, nii et kuidas siin Mercosuri kontekstis ka hoolsuskohustuse nõudega tegeleda ja tagada siis ka metsanduse valdkonnas ikkagi jõustamine aitäh, mis puudutab Mercosuri, siis me juba arutasime seda. me üritame keskenduda just nende eelratifitseerimise faasis võetud kohustustele. ja mis puudutab äh, Mercosuri riike, eelkõige Brasiiliat, siis me peame vaatama, kas nad tulevad välja oma selgete ettepanekutega selles valdkonnas. ja kas me näeme ka käegakatsutavaid äh, parendusi koha peal ja mis puudutab hoolsuskohustuse äh, jõustamist, äh, siis äh, nagu öeldud, meil tuleb siis ka mm, järgmise aasta esimesel poolaastal vastav ettepanek, see on selline horisontaalsem ettepanek. ja mis puudutab raadamist, siis ka siin tuleme välja oma õigusettepanekuga, nagu ma juba ütlesin. oluline on tagada, et Euroopa Liidu nõudlus ähm, ei avaldaks negatiivset mõju raadamisele konkreetsetes riikides. ja oluline on, et Euroopa Liitu imporditaks ähm, ainult ähm, seaduslikult raiutud puit nii et see on teema, millega me kindlasti ka Mercosuri raames tegeleme. nüüd saab sõna Angeelika Vintsik ja ta ühineb meiega loodetavasti sujuvalt. aitäh, juhataja. härra juhtiv asepresident. nüüd, mis puudutab strateegilisi investeeringuid liikmesriigi tasandil, siis kuidas on seotud ka erinevate teiste projektidega, mis on ähm, poliitilist laadi ja kuidas see võib mõjutada olulisi poliitilisi otsuseid uh,? Yeah. Uh, so, uh, the uh, question on uh... niisiis, mis puudutab sunnimeetmeid kolmandate riikide suunal, jällegi me tuleme siis oma kaubanduse kaitsevahendite ähm, instrumentide juurde. meil juba mõningad instrumendid on paigas ja me peame neid lihtsalt eda-, nendega edasi töötama. aga mis puudutab konkreetsemalt sunnimeetmeid kolmandate riikide suunal ja siin me leiame siis tegevusi mis leiavad aset WTO raamest väljas, nii et tegelikult siis WTO reegleid rikutakse nii et äh, järgmisel aastal me tuleme välja ka sunnimeetmete vastase äh, ettepanekuga, tagamaks, et Euroopa Liit oleks võimeline tõhusalt sellistele tegevustele vastama. ja see on võib-olla küll protektsionistlik meede mõningatel juhtudel, aga teistel juhtudel on selle eesmärgiks saavutada ka mõningaid poliitilisi eesmärke näiteks kui tegu on Euroopa Liidu ühtsuse tagamisega või selle, või kui üritatakse seda õõnestada, nii et me peame siis suutma ka vastata sellistele tegevustele ja kaitsma oma sektoreid ja ettevõtteid, kes on sihtmärgiks sattunud. ning me peame suutma ka kasutada, kasutama ära oma kaubanduse kaitsevahendite tööriistu, nii et me oleme seda juba päris põhjalikult täna arutanud. kas on ka jätkuküsimus? aitäh nüüd, mis puudutab rahvusvahelist kaubandust ja epideemiajärgset äh, perioodi, siis seda on ka juba arutatud, kuidas majandust elavdada ja äh, taastada. siis mida te arvate sünergiatest naabruspoliitikaga? tõepoolest kui me räägime avatud strateegilist autonoomiat äh, ja räägime ka Euroopa Liidu majanduse vastupanuvõimest, siis üks asi, mida me õppisime kriisist, on see, et oluline on, et äh, tarneahelad oleksid paigas. ja me peame ka vaatama, mida teha selleks, et vältida olukorda, kus me peame olema sõltuvuses ainult ühest tarneriigist või ühest tarneahelast, eriti kui tegu on väga äh, Äh, oluliste esmatarbekaupadega ja seda, sellist olukorda me nägime ka Covid kriisi ajal, nägime, millised need nõrgad kohad on. me peame tegelema majandusliku vastupanuvõime suurendamisega, vaatama, millised on variandid. et mitmekesistamine, äh, tarneahelate mitmeskesist, mitmekesistamine, ressursside suurendamine, jah, need on erinevad variandid, mida me võime kaaluda ja siin on võimalus siis ka mõningaid äh, meetmeid hakata kasutada, kasutama meie naaberriikides, äh, millest saavad kasu ka meie naaberriigid. aga see sõltub ikkagi konkreetsetest ettevõtjatest äh, ja seetõttu me peame ka vaatama, kuidas koostöö avaliku ja erasektori vahel toimub. ja nüüd Emmanuel Morel, palun monsieur le president, monsieur le commissaire euh, désigné, on a. suur tänu. ja me kõik oleme veendunud loomulikult, et Euroopa äh, peab ka olema, et Euroopat tuleb austada kaubandusküsimustes, nii see alati ei olnud, oleme sellest rääkinud juba Ameerika õiguse ekstraterritoriaalsuse küsimus ja nii edasi. ja te suhtusite kaks aastat tagasi Iraani äh, meetmetesse ja Ameerika sanktsioonidesse skeptiliselt, äh, aga mm, jah, tõesti hiljem äh, selgus, et ei olnudki mingisuguseid tulemusi. kuidas siis panna meid austama teisi? ja ja kui me räägime võltsimisest, siis võltsimisega kaudu läheb Euroopa ettevõtetele kaduma nelisada miljardit äh, eurot. ettevõtted lähevad pankrotti võltsimise ja järele tehtud toodete pärast. mida me teeme ära, et seda ära hoida? et seda avastada, et seda sanktsioneerida ja nii edasi. ja, ja Euroopa Parlament hääletas peaaegu ühehäälselt Filipiinide küsimuses. aga mingisugust reaktsiooni GSB Plussi küsimuses ei ole saanud me komisjonilt, võib-olla teie vastaksite meile meie küsimustele? jaa, uh, thank you uh, very much for this. Uh, suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt uh, kolmandate riikide sanktsioonid ja nende mõju, territorio-, territooriumi väline mõju, nagu te teate, kolmandate riikide äh, selline sanktsioneerimine ei vasta meie tavadele, me leiame, et need on õigusevastased ning me ei tunnista neid. ja samuti saab äh, taotleda ka kahju korvamist Ameerika Ühendriikide ettevõtete vastu. me kavatseme tugevdada Euroopa Liidu äh, vastupidavust nendele nõndanimetatud ekstraterritoriaalsetele sanktsioonidele. me kavatseme sellekohase ettepaneku teha detsembrikuuks, et tugevdada Euroopa Liidu majanduslikku suveräänsust või autonoomias, terminoloogia on veel lahtine, aga kindlasti see on väga oluline. aga mis puudutab võltsimist, siis see on tõesti väga tõsine mure meie jaoks. meil, meie kaubanduskokkulepetes on oma sätted, mis aitavad tugevdada intellektuaalomandi kaitset. geograafiline märgis ja nii edasi ja nii edasi kuuluvad kõik siia juurde ja kindlasti on meil, teostame järelevalvet jälgimisnimekirja üle, mis meil on võltstoodetele, järele tehtud toodetele. ja kui tegemist on korduvrikkumistega, siis võtame meetmeid, meil on ka intellektuaalomandi kaitsealased dialoogid riikidega, mille puhul see probleem on kõige suurem, Hiina muuhulgas, suurem osa võltstoodetest tuleb sealt. samuti toimuvad meil tehnilised koostööprogrammid mitmete riikidega selles valdkonnas. ja teie viimane küsimus puudutas GSP Plussi ja Filipiinide juhtumist, juhtumit. selle küsimusega tuleb täpsemalt ja põhjalikumalt tegeleda ning hiljem vaadata, mida Euroopa Komisjon selles küsimuses kavatseb edaspidi teha. aitäh! täiendav küsimus, jah. Te ütlesite, et on meetmeid, et võidelda võltsimise vastu, aga paistab, et need meetmed ei ole piisavalt tõhusad. Need vahendid ei ole piisavalt tõhusad, sellepärast et et nüüd on juba seitse koma üle seitsme protsendi toodetest, mis Euroopasse imporditakse, võltstooted ja mainisite siin eraldi isegi Hiinat. me teame, et tuhanded, tuhanded, tuhanded tehased Hiinas tegelevad ainult võltstoodete tootmisega. kuidas siis kavatsete oma viljakate läbirääkimiste käigus Hiina partneritega kas inimõiguste küsimuste üle kui ka võltsimise osas tagada seda, et võltsimine tuleks tul-, võltsimisele pööratakse sellist tähelepanu, nagu see on ära teeninud, Alibaba mure on tõsine meil siin. ja siis äh, meie energiaarvest maksame üle kaheksakümne protsendi Ameerika dollarites. ja kuidas me parandame euro rahvusvahelist rolli kaubanduse kaudu? Äh, see on minu jaoks äärmiselt oluline meie kaubavahetuse tuleviku seisukohast. aitäh uh,! Briefly, well on teen lühidalt, jah mis puudutab äh, võltstooteid, siis jah, loomulikult äh, võltsimine on tõsine probleem ja võltstoodete import on ja oluline on ka meie välispiiri tõhus kaitse ning tolli äh, tõhus töö selles kontekstis. meil on intellektuaalomandialased dialoogid, äh, prioriteet riikidega selles valdkonnas, Hiina on kindlasti nende riikide hulgas, kaheksakümmend protsenti haarangutest, kus on konfiskeeritud võltstooteid, on puudutanud just nimelt Hiinast ja Hongkongist pärit tooteid. sellepärast kavatseme just nimelt selles suunas nende riikidega edaspidi koostööd teha. mis puudutab euro rolli rahvusvahelisel areenil, siis olen töötanud euro tugevdamise kallal juba aastaid ja olen juba maininud, et äh, Euroopa Liidu majandusliku suveräänsuse ja autonoomsuse teatis äh, tuleb detsembrikuus, äh, seal on ka euro teema sees. ja juba meie eelmise komisjoni mandaadi ajal esitasime ka asjakohase teatise me vaatame, kuidas me saame paremini kasutada eurosid rahvusvahelises kaubanduses, kuidas soodustada euro kasutust äh, nii rahvusvahelises kaubanduses kui arengukoostöös, äh, kui äh, hoiustamises, rahvusvahelistes maksetes ja nii edasi ja nii edasi. me töötame kõikide nende valdkondade kallal, sest et oleme seisukohal, et euro tugevam jalgealune rahvusvaheliselt toob kasu Euroopale ning äh, aitab valuutasüsteemi muuta mitmekesisemaks, aitäh! suur tänu! Äh, Charles Puigdemont, palun! suur tänu ja tere õhtust, härra Dombrovski! Euroopa kaubanduspoliitika on kõige suurem välispoliitika instrument, me peame eksportima ka demokraatiat üle kogu maailma ja sellepärast on nii oluline, et me oleksime järjepidevad ning kaitseksime demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ja Euroopa Liidus me ei tee seda piisavalt, olen arvamusel me oleme siin kohal äh, täna selleks, et kuulata, mis on teie arvamus erinevates küsimustes ning milliseid kohustusi olete valmis endale võtma. Te ütlesite, et inimõiguste olukord ei ole nii hea, kui võiks olla. milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon äh, võtta selleks, et kanda hoolt selle eest, et tooted, mille tootmisprotsessi käigus on kasutatud äh, inimõiguste rikkumisi, või on toime pandud inimõiguste rikkumisi ühel või teisel moel, et need tooted ei jõuaks Euroopasse ja neid ei müüks Euroopa ettevõtted uh,? Okei okay. uh,, thank you uh, for this uh, question, well. suur tänu selle küsimuse eest, mis puudutab inimõiguste rikkumisi siis ma leian, et Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu seisukoht on selged. me peame võitlema inimõiguste rikkumiste vastu mainisin varem inimõiguste sanktsioonide mehhanismi, mida Euroopa Komisjon on ette valmistamas. olen selle kallal töötanud ka oma praeguse töö käigus ja senise töö käigus ning loodetavasti komisjon saab selle inimõiguste sanktsioonide mehhanismi õige pea jalule. kaubanduspoliitikal on ka kindlasti tähtis roll ja sellepärast on meil läbirääkimised rahvusvaheliste partneritega, kanname hoolt selle eest, et inimõigusi peetakse kinni, et olulised Maailma Tööorganisatsiooni ILO konventsioonid tööõiguse valdkonnas oleksid jõus, et ei oleks sunnitööd, et ei kasutataks lapstööjõudu. ja nagu ma juba varem valmisin, mainisin, komisjon töötab kohustusliku hoolsuskohustuse ettepaneku kallal mis teeb Euroopa Liidu ettevõtetele kohustuseks teada, milline on kogu toote väärtusahel, kogu tarneahel ning ettevõtete ülesandeks on kanda hoolt selle eest, et nad ei ostaks allhanketena sisse tooteid, mille tootmise käigus on pandud toime inimõiguste rikkumisi. niiviisi kavatseme me oma standardeid selles valdkonnas jõustada. suur tänu teile selle küsimuse eest ja selle vastuse eest. ma tahaksin konkreetsemalt teada, milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta nende ettevõtetega või riikidega, kellel on poliitvangid äh, või äh, kelle territooriumitel on poliitilised dissidendid, äh, kes soovivad siiski teistega kaupa vahetada. sellega tuleme tagasi sellesama küsimuse juurde, kaubavahetus ja inimõigused, siin võib tuua konkreetseid näiteid inimõiguste rikkumiste kohta erinevates, erinevatel viisidel inimõiguste rikkumistele saame me ka rikku-, reageerida. me ei äh, kui meil on kaubandussoodustused, siis me võime kaubandussoodustused äh, peatada, nende soodustuste tegemise, peatada ka üldise Äh, üldiste soodustuste süsteemi kasutamise, Kambodža näite võime siia tuua ja siis viimane äh, võimalus on äh, peatada vabakaubanduslepingu rakendamine kolmandate riikidega, kus inimõigusi rikutakse. me peame kindlasti aga tegema koostööd, peame kindlasti avaldama survet oma partneritele ning need meetmed, mida ma siin enne mainisin, peaksid tõesti olema viimased, viimaseks võimaluseks kui kõik muud võimalused on ära kasutatud, järgmisena saab sõna Sean Kelly, kes osaleb kaugosaluse kaudu, palun. palun, härra Kelly. suur tänu, lugupeetud juhataja olin teiega koos, kui te olite meie delegatsiooni juht ning äh, me tunnen väga hästi teie võimeid, äh, tean ka, et tegite, tegite head tööd peaministriga, ministrina. Phil Hogan ei ole enam sellel positsioonil ja äh, Iirimaa ei oskaks valida kedagi teist, kellel oleksid paremad võimed valida tema järelkäijaks me rääkisime siin Pariisi kokkuleppe jõustamisest ja rohelisest rahastamisest, keskkonnasõbralikust ja poliitika rahastamist. Hiina küsimusest ka räägiti juba siin ja te vastasite väga põhjalikult. Euroopa Liidu-Hiina suhted on strateegiliselt väga olulised ja kaubandus ning investeerimissuhted teiste riikidega nagu Vietnam, Hiina, Indonaasia ja laiem Aasia piirkond, võib-olla räägiksite natuke meile nendest suhetest? jaa äh, äh.. suur tänu! tõstatasite terve rea tähtsaid äh, küsimusi kaubanduse jõustamisel, kauba kaubandusstandardite jõustamise äh, kohta, et ka meie PKE-d saaksid kaubanduskokkulepetest kasu, äh, see on tõesti tähtis töövaldkond ja siis kui me räägime konkreetselt äh, läbirääkimistest Aasia riikidega, siis läbirääkimised kestavad praegu Indoneesiaga meil on mõningaid muresid, mis praegusel hetkel ähm, takistavad ka, ka muuhulgas Malaisia, Malaisia ja Tailandiga toimivaid läbirääkimisi. aga me jätkame oma tööd ja vaatame, kuidas me saame ummikusse jooksnud läbirääkimised äh, tupikseisust välja ja jätkata vabakaubanduslepingute suunal kui me aga räägime piirkondlikest vabakaubanduslepingutest, siis äh, mõtteid selle valdkonnas on, aga praegusel hetkel on äh, siiski kokkulepped äh, veel saavutamata ning ei ole, ei ole arvamused nii ühtsed selles osas, mis valdkondi tuleks käsitleda, avalikud hanked ja nii edasi ja nii edasi ja lahkhelisid on palju, aga tegemist on Aasia puhul siiski tõesti tähtsa piirkonnaga, kus me kindlasti tööd jätkame. Sean, täiendav küsimus, palun. teen tõesti lühidalt ning suur tänu väga selge vastuse eest, härra Dombrovskis. Hiina küsimuse raske öö, osa on Taiwan'i küsimus. me oleme püüdnud oma kaubandussuhteid äh, mitmekesistada äh, meiega sarnaselt mõtlevate partneritega. ja äh, kuidas on lood Taiwan'i uue investeerimislepinguga, küsiksin ma selles kontekstis uh,. suur tänu selle küsimuse eest, Taiwan'ist me juba natuke rääkisime tegelikult. Äh, meil on tihedad sidemed Taiwaniga ning läbirääkimised toimuvad. kümme päeva tagasi toimus meil tähtis Euroopa investeerimisfoorum Taiwanis. selle korraldas meie Majandus- ning Kaubandusamet. osalejaid oli palju, tuhat nelisada ning ma arvan, et see näitab, et me peame Euroopa pooled seda piirkonda tähtsaks. mis puudutab aga konkreetsete kokkulepete läbirääkimist, siis äh, praegu on meie jaoks äh, kõige tähtsam investeerimiskokkuleppe sõlmimine Hiinaga. selle kallal me ka töötame ja kui äh, selle kokkuleppe vallas on suurem selgus majas ja sisu on paigas, siis kavatseme me töötada välja ka investeerimiseeskirjad, mis äh, puudutaksid kogu piirkonda laiemalt. suur tänu. järgmisena saab sõna Marek Belka, palun. suur tänu. mul on kaks küsimust. üks küsimus puudutab Brexitit. kas me oleme strateegiliselt valmis selleks, et Brexiti vallas kokkulepet ei saavutatagi. ja millised võiksid olla Ühendkuningriigi võimalikud stsenaariumid ja mis oleksid selle võimalikud tagajärjed ühtsele turule, kuidas meie saaksime ennast valmis panna nendeks tagajärgedeks. see on minu esimene küsimus ja minu teine küsimus on rohkem filosoofilist laadi. see puudutab konkreetsemalt teie portfelli ja teie töökoormat komisjoni äh, esindajana eurorühmas peate tegelema finantsküsimustega, lisaks rahaküsimustele. aga ähm, kaubandus jääb varju ja minu arvates äh, peate väga põhjalikult äh, töötama selles valdka-, selle valdkonnaga edasi, mida olete teinud siiamaani, milles olete töötanud siiamaani äh,, finantsküsimustega nii et äh, te saate endale siis äh, väga kaaluka portfelli, kaubandusportfelli, aga samas äh, finantsportfell ei kao teil kuskile. kas on tegelikult üldse võimalik kahte või kolme tööd simultaanselt ühtviisi hästi teha? aitäh! aitäh nende küsimuste eest ja esimene küsimus, mis puudutas Brexitit. kõigepealt loomulikult mõlemad osapooled on huvitatud kokkuleppele jõudmisest. me mõlemad tahame, et meie kaubandussuhted oleksid head. selle kallal töötame meie, meie töörühm, millega olen ka mina tihedalt seotud, kokkuleppele tuleb jõuda selle kuu jooksul ja oleme väga intensiivselt tööd teinud selle kallal võrdsed mängureeglid, kalandus on mureküsimusteks ning ka siseturu õigusakt on meile pinnuks silmas olnud, nii Euroopa Parlament kui komisjon on öelnud, Ühendkuningriigi lahkumislõppe täielik austamine on igasuguse kokkuleppe vältimatuks eeltingimuseks. olukord on keeruline ja paralleelselt oleme me töötanud ka äh, nõndanimetatud valmisoleku äh, kommunikatsiooni kallal, mis tähendab seda, et äh, et me ajakohastame teavet erinevatele sektoritele, erinevatele sidusrühmadele läbirääkimiste käigu ja võimalike tulemuste kohta ja võtame loomulikult arvesse ka seda võimalust, et Brexiti kokkulepet ei saavutatud. me ei peaks ainult kõige positiivsemaid lahendusi arvesse võtma. ja siis töökoormust puudutav küsimus. mina olen asepresident ja minu ülesandeks on tagada, et äh, töö majandus- ning kaubanduse valdkonnas oleks kooskõlastatud erinevate üksuste vahel ning äh, me räägime väga palju sellest, kuidas kaubandus tuua laiemasse majanduslikku ning poliitilisse konteksti ning minu kooskõlastav roll asepresidendina võib siin tegelikult ikkagi ennekõike kasu tuua. meil on kolm täidesaatvat asepresidenti, kellel on koordineeriv, kooskõlastav roll ja mm, minu puhul, minu puhul on nüüd aga vahetanud teadirek-, peadirektoraat, mis ennem äh, oli minu peamiseks peadirektoraadiks, nüüd ma siis äh, kuulun rohkem kokku kaubanduse peadirektoraadiga, see kuulus juba enne minu töövaldkonda otsapidi. olen kaubandusvaldkonnaga kokku puutunud oma senises töös ja Frisme jääb kindlasti ka minu töövaldkonda tulevikus koordineeriva Euroopa Komisjoni asepresidendina. ja tegelikult see oligi asepresidentide mõte ja paistab, et kõik kolm täidesaatvat asepresidenti saavad oma tööga hakkama ja olen valmis äh, omalt poolt ka endast parima andma. aitäh! täiendav küsimus? jah, teen lühidalt. kui äh, eesmärgiks on kaubandus äh, paremini lõimida majanduspoliitikasse kui sellisesse, siis äh, võiksime ju teie portfelli tuua juurde ka tööstuspoliitika, et teil oleks neli täiskohaga tööd ühes ametis. jah, see oli vast pigem kommentaar kui küsimus. aga mis puudutab tööstuspoliitikat, siis selle kallal töötab volinik Breton ja tõesti, tööstuspoliitika on üks osa ka majanduspoliitikast. nii et äh, kui me vaatame erinevate poliitikavaldkondade kooskõlastamist, äh, asepresident Vester töötab selle kallal samuti, koordineerib seda ja, ja mina samuti jään koordineerivaks asepresidendiks, kes, kes selle teemaga kokku puutub, nii et ma arvan, et meie ühiseks ülesandeks on ähm, ühtlustatud ja kooskõlastatud lähenemisviis välja töötada erinevate poliitiliste valdkondade vahel. ja härra Pelka lisab, et tegemist ei olnud kriitikaga, tegemist oli siiski ainult imetlusega teie võimekuse suhtes suur tänu ja Saskia Prikmu, palun. suur tänu, härra Dombrovskis. Te olete korduvalt siin öelnud, et kaubanduspoliitika peab äh, Euroopa Liidu huve teenima ja kaitsma Euroopa Liidu väärtusi ning äh, norme. Teie eelkäija tegeles kaubanduslepingutega ja rohkem sõlmis neid kaubanduslepinguid, kui tagas äh, nende keskkonna ning ühiskondlike klauslite jälgimisega. ja ma tahaksin ka teie poolt saada konkreetseid vastuseid äh, seetõttu just nimelt äh, selle valdkonna kohta. kuidas te kavatsete tagada, et kaubandus hoogustab positiivse dünaamika näiteks Vietnami põhjul? Äh, inimõigus, äh, inimõigused, surmanuhtluse ja nii edasi ja nii edasi, äh, nende puhul tuleks rakendada ootamata, ootama jäämata inimõiguste klauslit, mis on olemas, kas kavatsete seda teha? rääkisite ka ühepoolsetest meetmetest, juurdepääsu keelamist turule, kui tegemist on sunnitöö kaudu toodetud toodetega. Hiina puhul oleks juba viimane aeg see, neid sanktsioone kasutada Äh, ja tagada seda, et peetakse äh, tööorganisatsiooni konventsioonist kinni. Äh, sellised ühepoolsed meetmed, sunnitöö kaudu toodetud toodete keelustamine Euroopa turul oleks ainuõige. aitäh! Uh, okei okay, uh,, thank you uh, for. suur tänu nende küsimuste eest kõigepealt mainisite meie vabakaubanduslepingut Vietnamiga ja loomulikult tunneme me muret inimõiguste olukorra pärast Vietnamis, tunneme ajakirjandusvabaduse pärast muret ja samas oleme ka näinud, et viimaste aastakümnete jooksul on siiski mõndagi saavutatud nii ühiskonnas kui ka majanduses ning äh, seda osaliselt ka tänu meie tööle. me saame mõjutama, mõju avaldama ainult siis, kui me teeme koostööd, kui me aga ei tee koostööd, kui me lihtsalt minema jalutame, siis äh, meie mõjuvõim kaob. nii et äh, me, te võite näha, kuidas meie mõju avaldamine on siiski Äh, nii mõndagi kaasa toonud, Vietnam on sunnitöö keelustanud, nõustunud äh, ILO äh, konventsiooni, konventsioonidele alla kirjutama, ühinemis, organiseerumisalaline konventsioon kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal ja nii edasi, nad on võtnud endale kohustusi lapstööjõu kasutamise lõpetamiseks ning kõike seda tehes aktiivset koostööd INTA komisjoni ning Euroopa Parlamendiga, nii et see on ju suurepäraseks näiteks selleks, et sellest, et häid tulemusi on võimalik saavutada. mis puudutab Hiinat, siis Hiina küsimust me juba rääkisime ning praegu toimuvad läbirääkimised meie investeerimiskokkulepete üle ning investeerimiskokkuleppes, investeerimislepingus on ka asjakohane peatükk ning tegeleme kindlasti ka sunnitöö väljajuurimisega Hiina ühiskonnas. siis äh, teine õigusakt, mida tuleb siin esile tuua, on kohustuslik äh, hoolsuskohustuse ettepanek, äh, mille kaudu ettevõtetele muudetakse kohustuslikuks toodete ja varustusahelda jälgimine ja tootmisahela jälgimise, et tagada, et ükski toote osadest ei oleks toodetud sunnitöö kaudu. kas teil on täiendav küsimus? jah, ütleb proua Prikmu. ma arvan, et meil peaks olema kohustuslikud õigusaktid ettevõtetele ühiskonna äh, osas ja Vietnami osas ka. paistab, et väga äh, palju räägitakse siin suuri sõnu, aga, aga inimõigusi siiski rikutakse päev päeva järel ja sama puudutab ka Hiinat. Hiinasse me investeerime, vahetame kaupu Hiinaga, hoolimata sellest, et meie väärtused on ohvriks toodud. ja äh, siis ma tahaksin veel küsida ka lapstööjõu kasutamise kohta, mainisite seda isegi ja selle ametiaja algusest saadik oleme me toonitanud, et lapstööjõu kasutamise osas peaks meil olema nulltolerants ja me ootame õigusakti, selle vastuvõtmist, selle jõustamist, kas me ei võiks äh, siis äh, seda oodates keelustada need tooted Euroopa Liidus, äh, mille tootmisel on kasutatud lapstööjõudu? aitäh. olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, need on valdkonnad, mille kallal tuleb töötada ja kus meil on veel nii mõndagi saavutada, aga kordan veel üle, et olukord saab paraneda ainult siis, kui teeme nende riikidega koostööd. kui me ei tööta nende riikidega, siis me ei saavuta ainult midagi. kaubanduspoliitika on oluline töövahend ning olen valmis kas-, kandma hoolt selle eest, et kaubanduspoliitika äh, oleks äh,, et seda kasutataks jõulisemalt äh, lapstööjõu kaudu toodetud tooted, sunnitöö abil toodetud tooted äh, tuleks välja juurde Euroopa turult, jah, äh, aga kaubandus ei ole ainus vahend, kuidas saavutada soovitud eesmärke selles valdkonnas. kaubandusel on ainult oma väike roll, aga tuleks kasutada siiski rohkem poliitilisi äh, vahendeid ja mina omalt poolt kannan hoolt selle eest, et kaubanduspoliitika oleks jõulisem inimõiguste küsimustes aitäh. aitäh, esimees ja aitäh, härra Dombrovskis, et äh, täna meie ees olete. tahaksin küsida digikaubanduse kohta. ma usun, et väärtuste kogukonna ja suurima teenuste eksportijana peaks Euroopa Liit kehtestama standardid digitee, digikaubanduse kohta rahvusvahelistes lepingutes ning me peame tagama, et Euroopa Liit ei jääks maha uute tehnoloogiate valdkonnas ning et me ei oleks sunnitud järgima teiste kehtestatud reegleid. ma tahaksin küsida, mida te selles valdkonnas ootate ning kas te olete valmis muutma Euroopa Liidu ülemaailmseks juhiks ja liidriks digikaubanduses? kas te tegelete siin ainult äh, multilateraalsel tasandil või on midagi tehtud ka vabakaubanduslepingute osas, nagu näiteks äh, Jaapaniga sõlmitud lepingus, aitäh! aitäh selle küsimuse eest! alustaksin ehk sellest, et ma kordan seda, et me peame järgima äh, isikukaitse, isikuandmete kaitse üldmäärust see ei ole vabakaubanduslepingutes läbiräägitav. see on esimene asi, mida rõhutada. aga nüüd, olles seda öelnud, siis jah, me peame kindlasti äh, digikaubanduse valdkonnas tegutsema. peame seda tegema WTO e-kaubanduse läbirääkimistes, mainisin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, et sellest saab äh,, olema üks prioriteet. meil on vaja äh, piiriülest andmevoogu digikaubanduse jaoks, see on oluline Euroopa Liidu ettevõtete jaoks, eriti Euroopa Liidu digitaalse andmekava kontekstis, mille me kavatseme esitada. mõned olulised elemendid, kuidas me äh, selle asjaga WTO-s tegeleme ja kuidas me tagame andmevoo põhjenduseks peaks olema äh, avalik kord ning äh, riiklik julgeolek või muud poliitilised eesmärgid ning piirangud äh, peavad olema kooskõlas riiklike kohustustega ning komisjonil on roll nende piirangute jälgimisel ka kolmandates riikides. taaskord need läbirääkimised peavad kindlasti arvesse võtma Euroopa Liidu andmekaitseseaduseid. see on see, kuidas me WTO tasandil e-kaubandusega tegeleme. aga nüüd kahepoolselt tõepoolest meil on digikaubanduse peatükid ning äh, meil on digikaubandust puudutavad punktid meie kaubandusläbirääkimistes, mainisin näiteks Uus-Meremaad ja Austraaliat, kus need äh, punktid on väga olulised. arvestades meie geograafilist vahemaad, siis äh, kaup, kaubandus saabki olema rohkem teenuste, mitte niivõrd kaupade valdkonnas, seega digikaubandus on kindlasti väga oluline ja see on üks näide, kuidas me selle küsimusega kahepoolsel tasandil tegeleme. kas on ka jätkuküsimus? jah. jah, aitäh vastuse eest. ma arvan, et lisaks äh, isikuandmetele on üks riik, millega äh, digikaubandus äh, on kindlasti ilmselge, on USA. nagu volinik von der Leyen ütles, siis meil on vaja äh, mõlemal pool Atlandi ookeani sarnast arusaama ning mul on hea meel, et te ütlete, et me peaksime töötama positiivsema kaubandustegevuskava kallal USA-ga, sest minu meelest on liiga palju potentsiaali jäänud kasutamata meievahelistes suhetes seega, kui te räägite digikaubandusest, siis kas te kavatsete rääkida laiemalt ka korporatiivsest digikaubandusest ja näiteks ka tehisintellektist, mis on uus tehnoloogia? kas te lähete kaugemale ka Boeingu vaidlustest ja muudest sarnastest teemadest USA äh, ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes? jah, aitäh! see on üks koostöövaldkondi, mida me USA-ga ka ette näeme digiteenused, tehisintellekt, nagu te mainisite, ja muud uued tehnoloogiad. praegu suhtleme USA valitsusega Euroopa Liidu ja USA vahelise kaubandus- ning tehnoloogianõukogu loomiseks. see on koht, kus me saaksime tõepoolest edendada koostööd äh, nendes valdkondades nagu te teate, siis on ka mõningaid probleemseid valdkondi, kuidas digiteenuseid tuleks maksustada. nagu te teate, siis äh, töötame OECD-s digimaksustamise valdkonnaga aga me oleme valmis esitama Euroopa Liidu tasandilt tuleva ettepaneku, sest majandus muutub üha digitaalsemaks. digiettevõtted maksavad äh, ainult murdosa tavaettevõtete maksukoormusest. ma arvan, et äh, seega maksuküsimustega tegelemine on ainult loogiline ja nüüd näiteks äh, USA otsus kehtestada sanktsioonid äh, rea Euroopa Liidu ettevõtete vastu. me üritame tekitada vastukaalu sellisele tegevusele ning luua ka tähendusrikka suhtluse OECD-s ja me jõuaksime rahvusvahelisele kokkuleppele digimaksu osas. loodetavasti saame sellega tegeleda loodavas Kaubandusnõukogus, aga kindlasti on ka teatud pingeid, mille me peame äh, omavahelistes suhetes lahendama. suur aitäh! nüüd me oleme jõudmas lõpule selle ülekuulamisega ja ma annan volinik Dombrovskis teile sõna, et saaksite teha kokkuvõtva sõnavõtu ja teil on aega viis minutit. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, alustuseks tänan teid teie küsimuste ja tähelepanekute eest. aitäh teile võimaluse eest kirjeldada oma nägemust Euroopa Liidu kaubandustegevuskavast. loodetavasti olen teile tutvustanud plaane mis äh, ei saa mitte ainult teie äh, toetuse, vaid ka kaasatuse ning kui mind ametisse nimetatakse, siis äh, olen kindlasti valmis teiega tihedat koostööd tegema. on selge, et avalikud konsultatsioonid kaubanduspoliitika ülevaatamise kohta lõpevad viieteistkümnendal novembril. kui me oleme läbivaatamise järeldused paika pannud, siis tulen arutama neid järeldusi teiega ning teile saadetakse ka komisjoni teatis, mille me avalikustame kahe tuhande kahekümne esimese aasta alguses. teatises äh, sätestatakse suund, mille me võtame äh, tuleval aastakümnel, milleks on Euroopa Liidu roheline ja digitaalne aastakümme. see ei saa olema lihtne ülesanne, aga sellele ülesandele saame vastu astuda enesekindlalt tänu meie tugevustele Euroopa on usaldusväärne juht õiglases ning vabas kaubanduses. piirkonnad ja riigid üle kogu maailma vaatavad Euroopa Liidu poole kui usaldusväärsuse ja kasuliku partneri poolde. sellepärast on meil parim vabakaubanduslepingute võrgustik terves maailmas ning see võrgustik annab tulevastel aastatel üha rohkem võimalusi Euroopa ettevõtetele, eelkõige VKE-dele. see on tugev alus, mille abil täita ka meie geopoliitilisi ning kliimaeesmärke. Euroopa Liidu ülemaailmne juhi roll ei ole tulenenud sellest, et me üritame peale suruda oma vaateid. me asume läbirääkimiste laua äärde, leides ühiseid huvisid oma partneritega ja suhtudes neisse kui võrdsetesse. oluline on reformida maailma kaubandusorganisatsiooni, sest ülemaailmsed probleemid vajavad ülemaailmseid lahendusi. me peame tegutsema koos, et saavutada kestliku arengu eesmärgid ning täita Pariisi kliimakokkulepet. ning veelgi olulisem, selle abil on meil võimalik taastuda Covid-19 kriisist. austatud saadikud, ma luban töötada koos teiega, et arendada uusi ülemaailmseid partnerlussuhteid ning hoida olemasolevaid. me peame taaselustama Atlandi-ülelise partnerlussuhte. USA ja Euroopa Liit peavad leidma ühise eesmärgi. me oleme edasiviiv jõud positiivsetes muutustes, me peaksime töötama ka Hiinaga, luues ühtlasi ka omavahel võrdseid tingimusi. me peame tugevdama suhteid oma lähimate naabritega idas ja lõunas ning me peaksime keskenduma olulisel määral ka oma naabermandrile Aafrikale. me peame keskenduma kaitsele ning jõustamisele. nii aitab Euroopa kaubanduspoliitika luua Euroopa, mis kaitseb. me, meil on vaja avatust, aga see avatus peab alati käsikäes käima õiglusega. kui see on vajalik, siis tugevdame oma strateegilist autonoomsuste jõustamist ning teeme seda koos töötades kokkuvõtteks, austatud saadikud, meil on väga väljakutsuv aeg käes. aga ma ei karda juhi positsiooni rasketel aegadel. minust sai Läti peaminister, kui Läti oli väljumas majanduskriisist. minust sai Euroopa Komisjoni asepresident ajal, kui Euroopa Liidul oli vaja, et meie ühisturg ja majandus toimiks paremini meie inimeste jaoks seega täna ma palun, et te annaksite mulle võimalus, võimaluse juhtida Euroopa kaubanduspoliitikut ebakindlal ajal. minu soov on juhtida ambitsioonikat, eesmärkidele sobivat kaubanduspoliitikat. see on see, mida Euroopa vajab ning selle suudame koos saavutada. aitäh! Uh, aitäh, asepresident Dombrovskis ning ootamata ära koordinaatorite koosoleku tulemust tahaksin tänada teid isiklikult selle eest, et te vastasite küsimustele. Te andsite konkreetseid vastuseid konkreetsetele küsimustele ja see ei ole mitte alati nii, seega suur tänu teile selle eest. koordinaatorid kohtuvad kell viis selleks, et arutada kuulamise tulemust. kuulamine on nüüd läbi. suur aitäh!